kallid sõbrad, daamid ja härrad, alustame. hääletuse teise osaga. Joe äh, Ferreira raporti teise osaga, mis siis puudutab Euroopa Regionaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi ja see on Regionaalasjade Komisjoni raport ning me läheme edasi kakssada kolmkümmend viis ja kakssada kolmkümmend kuus korraga, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kallid sõbrad, mis toimub? Let, let, let's repeat it. Let's repeat. Well, it is uh, it is unfair, unfair because it was quite. tõesti, see tundub ebaõiglane, aga oli ju selgelt tagasi lükatud, heldus, hea küll, teeme uuesti, kakssada kolmkümmend viis ja kakssada kolmkümmend kuus korraga elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. And I close the vote. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. Different result. Completely. täiesti teistsugune tulemus. mis te teete, kallid sõbrad? My goodness Eh, amendment two eight four. kakssada kaheksakümmend neli teine osa, kes on po-, kakssada kaheksakümmend neli teine poolt, kes on poolt? vastu? erapooletuid? kontrollime. sest ei või kindel olla ja me ei jõua Klausiga kokkuleppele uh,. I close the vote hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, sul oli õigus. õnnitlen. edasi kakssada kaheksakümmend neli, osa kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, sama enamus lükkas selle tagasi. kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, kakssada kolmkümmend üheksa. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kaks poolt. vastu. erapooletuid. kontrollime. And I close the vote kontroll on lõppenud tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend seitse, teine, kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ei, kontrollime. see on siis kakssada kaheksakümmend seitse, osa kolm. kakssada kaheksakümmend seitse, osa kolm. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend seitse osa neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime kakssada viiskümmend kaks. Two five two and I close the door. hääletus on läbi. tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend seitse, osa seitse, kes on poolt vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu. kontrollime Te hääletate hoopis teisiti kui alles paari minuti eest, niisiis kontrollime, kontroll on lõppenud ja tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakssada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime. kakssada viiskümmend üks, kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend seitse osa viis kes on poolt, vastu. kontrollime. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend seitse, osa kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend kaheksa, osa kaks, kes on poolt vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu kontrollime, kakssada kuuskümmend kuus. kaks, kuus, kuus. ja hääletus on lõppenud vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kaheksa osa kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend üheksa osa üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend üheksa osa kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime. kakssada kuuskümmend üheksa, kontrollime And I close. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime. And I close. ja hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend üks, osa kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend üks, osa kolm, poolt, vastu. kontrollime. kakssada üheksakümmend üks, osa kolm, äh, kompromiss. vabandust, ütleb esimees, osa kolm. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nüüd e, üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend üks poolt, vastu, kontrollime. seitsekümmend üks, kontroll on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud seitsekümmend neli osa üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitsekümmend neli osa kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletuid. ja kontrollime, kontrollime. seitsekümmend viis ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, seitsekümmend kuus, kontroll on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viis D, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime kontrollime kaheksakümmend. ja kontroll on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime. kaheksakümmend neli, kontrollime. kaheksakümmend neli. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud üksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kaheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, kaheksakümmend üheksa kontrollime ja hääletus on lõppenud tagasi lükatud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksakümmend üks D poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, üheksakümmend neli, kontrollime hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksakümmend kuus, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, üheksakümmend kaheksa kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud neliteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada kaks poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime. Oh sada kaks tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada kolm poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud seitseteist poolt. Te tahate kontrollida? selge, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada neli poolt, viis, eh, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kontrollime, hea küll. siis saame üles ärgata, sada neli. ja kontroll on lõppenud, tagasi lükatud sada viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud üheksateist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakskümmend poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud sada üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada kümme poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa, viiskümmend kaheksa mida loodetavasti mälestat-, mäletate paari tunni tagusest ajast, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, kontrollime. see on ka väga eriline muudatusettepanek. kontrollime erilist ettepanekut. ja nüüd on hääletus lõppenud ja tõesti tagasi lükatud ning nüüd siis lõpphääletus eh, muudatusettepanekute kohta, mis vastu võeti, nimeline hääletus, hääletus on alanud üks Rahvapartei fraktsiooni liige on üle. nüüd on kõik korras ning äh, tagasi lükatud, kui nii võib öelda. jah, okei, okei, we have got a result. niisiis, äh, me oleme saanud hääletustulemuse ja me läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, see on neljateistkümnes punkt. Fredrik Federley on siin raportööriks ja see on tippdomeeni nime punkt EU kasutuselevõtt ja toimimine. Frederik Frede-, Federley, meie raportöör, kompromiss üks. kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaheksa, poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kom-, kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Paul Rubik ei ole meiega. nii et keegi ei öelnud, et nimene. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kolmteist poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. lõpphääletus äh, muudetud kujul kogu arvamus, nimeline hääletus, hääletus on alanud olgu, hääletus on lõppenud, vastu, vastu võetud suure toetusega, suur aitäh ja me õnnitleme raportööri. kallid sõbrad, kallid sõbrad, me õnnitleme raportööri. aga nüüd, kallid sõbrad, on meil vaja ka teist nimelist hääletust. kallid sõbrad, me ei ole veel hääletamist lõpetanud, härra Federley. see, mis me nüüd teeme, on veel isegi olulisem sest me peame ju äh, alustama institutsioonide vahelisi läbirääkimisi. see ei olnud eelarveline ähm, raport, niisiis me avame teist korda teise hääletuse. ja see on hääletus, millega anname nõusoleku alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi, hääletus on nüüd lõppenud ja äh, ka siin on siis otsus vastu võetud ja me õnnitleme härra Federleid. ja nüüd võite te olla endaga lõplikult rahul meie aga läheme edasi meie aga läheme edasi, viieteistkümnes päevakorrapunkt, õigluse ja läbipaistvuse suurendamine veebipõhiste vahendusteenuste ettevõtjatest kasutajate jaoks. see tähendab platvorme. vahendusteenuste puhul mõeldakse neid ning Anna Zaborska on raportööriks Paul Rubik ei ole endiselt siin, hakkame siis peale kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss, kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitse, kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kom-, mitte keegi ei hääleta, aga olgu kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, <laughs> erapooletuid, vastu võetud kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu, olgu, olgu, kallid sõbrad, vastu võetud. nüüd siis kolmsada nelikümmend seitse, kes on poolt? vastu. erapooletuid, kontrollime. Three, four, seven. I close the ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletuid, kontrollime ka seda Let's, let us have a pleasure voting slightly longer. I close the Läks veidi kauem, aga lõpetame ja ka see on tagasi lükatud kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kolmsada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, vastu võetud nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, kontrollime. viiskümmend kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, sama häälteenamus lükkas selle tagasi viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üks, viiskümmend viis ja viiskümmend kuus korraga. poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu kontrollime, kuuskümmend kaks. olgu, hääletus kestab. meil on siin viiskümmend neli kolleegiumite kuuskümmend seitse nagu tavaliselt, niisiis viiskümmend neli hääletajat ja tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. ja nüüd arvamus muudetud kujul, lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja see on ühtlasi tänane viimane hääletus hääletus on alanud ja nüüd on see ka lõppenud. ning me õnnitleme proua raportööri. soovin teile kõike head, kolleegid, nüüd aga läheb edasi ITRE komisjoni koosolek, nagu soovin teile teada anda, seega võite jääda saali kõik, kes te siin olete Prego. Madame Nibler è là, oui. Cari colleghi, prego, possiamo continuare i nostri lavori, eh? Anche... kallid kolleegid, jätkame oma tööga, eriti kui meid enam nii palju siin kohal ei ole. teen ettepaneku, et alustame kohe. proua Niibler võiks meile anda infot läbirääkimiste kohta mis praegusel hetkel toimuvad äh, küberjulgeolekuameti üle. ja kallid kolleegid, tahtsin teile natukene anda infot, meil on praeguseks hetkeks kolm ähm, kolmepoolsete läbirääkimiste vooru toimunud ähm, me oleme päris hästi edasi liikunud, järgmisel nädalal toimub neljas voor, see kestab kõigest ainult ühe tunni ja sellepärast pole kindel, eh, kas meil tõesti õnnestub see küsimus läbi vaadata, aga me ennetavalt oleme juba ka ühe kuupäeva detsembrikuuks paika pannud lootuses, et me saaksime selle küsimuse siis läbi vaadatud. selline on kaks eh, tähtsat eh, küsimust, esiteks tuleb küber turvalisuse ametit ENISA-t tugevdada. siin me oleme väga suuri edusamme teinud, oleme paika pannud äh, ENISA pädevused, koostöö riiklike regulaatoritega ja nii edasi. ja teine suur plokk on sertifitseerimise küsimus. praegu siin läbirääkimised käivad, siin on tõesti erinevaid arvamusi ka äh, parlamendi ja liikmesriikide arvamuse vahel. siin räägitakse sellest, kuidas pädevused peaksid olema jaotatud ja nii edasi ning järgmisel nädalal üritame me ka siin äh, Äh, läbi murda. meie ettepanekud on esitatud, aga kas meil see õnnestub, see kõik sõltub ka liikmesriikidest ja nende vastutulelikkusest. Äh, et kas nad on siis tõesti valmis selleks ma arvan, et ähm, arengud on head selles küsimuses ja ma loodan, et veel Austria eesistumise ajal sellel aastal saame me selle küsimuse läbi vaadatud. see on tegelikult ka Euroopa Parlamendi läbirääkimiste delegatsiooni eesmärk, aga see ei sõltu mitte ainult meist, vaid ka liikmesriikidest ja me tõesti loodame, et nad tulevad vastu meie jaoks tähtsates küsimustes. me soovime, et Niisa äh, oleks sõltumatu tugev Euroopa amet ja mitte ainult liikmesriikide käepikendus ja ma tõesti loodan, et kolmepoolsetel läbirääkimistel jõuame heale tulemusele. aitäh ka kõikidele variraportööridele, härra Delitška on kohal, teisi kolleege vist mitte. me tõesti ka läbirääkijate meeskonnana olime väga üksmeelsed, rollid jagasime omavahel väga hästi ära ja tõesti, mulle tundub, et me väga hästi kaitsesime seda seisukohta, mis siin komisjonis vastu võeti ja kui teil on küsimusi, olen valmis muidugi vastama. Grazie alla collega, chiedo. aitäh, kallis kolleeg. nüüd variraportöörid, härra Telitška, kas teie soovite midagi lisada? palun. aitäh, proua esimees. praegu ei ole väga palju lisada, olen raportööriga nõus, praegusel hetkel pall on vastaspoole äh, väljaku poolel. me oleme väga hästi kaitsnud oma huvisid ja nüüd peame vaatama, kas nõukogu on valmis siin vastu tulema. meil ei olnud lihtsalt mitte mingit võimalust, muud võimalust, nii et olen täiesti nõus raportööriga. aitäh. kui rohkem sõnavõtusoove ei ole ja ma vähemalt ei näe, et keegi oleks päik-, käega märku andnud, siis on see punkt ammendatud ja ma tõesti loodan, et äh, see küsimus läheb äh, sama libedalt edasi. nüüd on kohale jõudnud kolleeg Ashley Fox ja ma annaksin kohe talle sõna selleks, et tema saaks rääkida järgmisest tähtsast punktist, mis puudutab Euroopas ähm, terviklikku tööstuspoliitikat tehisintellekti ja robootika valdkonnas. palun. aitäh, esimees. tehisintellekt ja robootika on väga tähtsad valdkonnad ehm, liikmesriikide jaoks järgmistel aastatel ja tegemist on küsimusega, mille puhul ka Euroopa Parlament peaks sõna sekka ütlema, välja töötama mõistliku tasakaalus seisukoha ja seda võimalikult kiiresti. sellepärast on pettumust valmistav, et äh, selle raporti pakkus kõigepealt välja sekretäriaat äh, märtsikuus, kui ma ei eksi. ja siis parlamendil läks pool aastat aega selleks, et vaielda, milline komisjon peaks millise osa eest vastutama nii et kõigest oktoobrikuus anti see meie komisjonile. ja see jättis meile nüüd väga vähe aega kokku sellele seitsmele kaasatud komisjonile, et töötada midagi mõistlikku välja. ja ma soovitaksin liikmetele, et lugege Prantsuse äh, ja Saksamaa ning äh, Briti parlamendi koostatud raporteid tehisintellekti kohta. tegemist on väga tasakaalus raportitega, vähemalt Briti oma on isegi sada kolmkümmend lehekülge pikk. minu esialgne raport oli kõigest viis ja pool lehekülge pikk, sellepärast et meil on tähemärgid piiratud on arvestades meie sisemenetlusi, on väga raske endale ette kujutada, kuidas see parlament siin kavatseb välja töötada äh, järjekindla ja mõistliku dokumendi, eriti kuna on siin äh, kaksteist komisjoni kaasatud ka ähm, ainupädevusega ja veel äh, Äh, neli komisjoni, kes koostavad arvamuse. ma kohtun meil täna Jerzy Buzekiga ja ma tõesti loodan, et meil on õnnelik tähtaega vähemalt natukenegi edasi lükata, sest praegusel hetkel on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg kuues detsember ja hääletama peaksime me seitsmendal jaanuaril. see on esimene päev, kui tuleme tööle tagasi pärast jõulupuhkust. niimoodi ei saa ükski parlament töötada kui tõesti soovitakse, et teda ka tõsiselt võetakse ja ma tõesti palun kolleege, et kuidas on võimalik, et me midagi sellist üldse läbi lasime, et kuus kuud üheksast äh, kasutada olevast kuust kasutasime me selleks, et vaielda, milline komisjon kirjutab millise osa äh, raportist, see on täiesti naeruväärne. ja parlament, äh, mis käitub niimoodi, ei vääri ka seda, et teda ära kuulataks need, kes on selle raportiga töötanud, annavad endast parima selleks, et midagi mõistlikku välja töötada. Te olete saanud minu raporti eelnõu, see on liiga lühike, see ei ütle väga palju, aga seda just sellepärast, et äh, meil on siin tähemärgid piiratud. ja nüüd üritan variraportööridega kokku leppida kompromissettepanekutes selleks, et me tõesti saaksime siis ka midagi Eh, mis on ka loetav ja millel on mõju. ma leian, et me tehisintellekti osas peaksime me väga pragmaatilise suhtumise võtma. teadustööd teevad põhiliselt selles valdkonnas eraettevõtted, sest nad näevad, et kapital eh, toodab ennast tagasi. ja just nii see peakski olema. ja erinevad riiklikud valitsused kohe kindlasti soovivad ka kasutada seda tehnoloogiat koha peal, see on täiesti iseenesestmõistetav. nii et me ei peaks olema naiivsed. siin ei tule mitte mingit erilist Euroopa Liidu tehisintellekti poliitikat, sellepärast et mitte ükski liikmesriik ei ole nõus loobuma tehisintellekti väljaarendamisest ja seda teiste, teistele jätma. tehisintellektile ei ole piire kui üldse reegleid välja töötada, siis me peaksime just eetika kohta reeglid välja töötama, mõeldes, et kuidas see tehnoloogia toimib. ja seda eetikareegleid tuleks välja töötada äh, maailma tasandil või vähemalt siis äh, arenenud riikide tasandil, kus seda tehnoloogiat välja töötatakse. kui nüüd Euroopa Liit töötab välja terve rea standardeid, Ehm, mistõttu ei ole enam võimalik tehisintellekti valdkonnas mõistlikke uuringuid teha, siis need uuringud lähevad mujale. nii et me peame olema pragmaatilised. Ehm, peame tagama selle, et tehisintellekt töötab inimkonna huvides ja ma arvan, et sellest oleks väga palju kasu ma nägin, et tööhõivekomisjon koostab ka arvamuse selle raporti kohta, ma olen veendunud, et me võime juba praegu öelda, mida nad ütlevad. Nad ütlevad, et mida, see on tegemist, tegemist on millegi õudsega ja väga paljud kaotavad oma koha. aga sama oleks võinud öelda ka kakssada aastat tagasi äh, auruveduri kohta ja tegelikult kogu aeg on nii, et tehnoloogia äh, teatud töökohtasid kaotab ära, aga samal ajal tekivad ka uued töökohad ja meie peame nüüd hoolitsema selle eest, et Euroopa Liit jääb ettevõtete jaoks atraktiivseks majanduskeskkonnaks, kuhu soovitakse investeerida. ja ma arvan, et kui me võtame raporti selles vaimus vastu, siis oleme oma töö hästi teinud. aitäh! E aitäh selle raporti eelnõu tutvustuse eest. me oleme teiega täiesti ühel nõul, eriti mida te ütlesite ajakava kohta. vaatame, mida esimees Puusek saab selles osas ette võtta. kolleeg Saudargas, palun, Rahvaparteist saab nüüd variraportöörina sõna. aitäh, esimees. kõigepealt toetan seda, mida raportöör ütles, mis puudutab ajakava ja ka kõike muud. ja üleüldiselt äh, ma arvan, et see raporti eelnõu on väga heaks lähtekohaks. arvestades nüüd selle looga, et äh, meil ei ole enam aega jäänud, ma tõesti arvan, et me peaksime keskenduma mitmele tähtsale küsimusele. ja ei tohiks takerduda üksikasjadesse. peaksime siin arvestama avaliku arvamusega, mitte rääkima üksikasjadest me kavatseme just selles valdkonnas ja selles suunas siis ka muudatusettepanekuid teha. kõigepealt äh, on meil siin tegemist väga suure vääritimõistmisega meedias ja ühiskonnas selle kohta, et mis toimub, mis asi on tehisintellekt. raportöör mainis seda juba ka. see ei puuduta kuidagi öö, äh, midagi sellist, mida oleme me näinud äh, filmidest tegemist on väga spetsiifilise küsimusega robotitega teatud kindla ülesande täitmiseks. näiteks nagu ähm, nägude tuvastamine ja nii edasi. ja väga palju sellest tehnoloogiast on juba välja töötatud, on meil juba kasutuses ja sellepärast ma ka leian, et Euroopa Liidus tuleks seda teadustööd läbi viia meil on väga palju rakendusi, kus ka tehisintellekt ja robootika on kaasatud. me peame mõtlema selle peale, et on öeldud, et Euroopa on siin juba kaotajaks jäänud selles valdkonnas, väga palju investeeritakse USA-s. Hiina otsustas suurendada oma investeeringuid robootikasse ja tehisintellekti ja öeldakse, et Euroopa ei suuda sammu pidada, see on vale. me peame prioriteedid paika panema. me võib-olla ei peaks isegi absoluutnumbrites teistega suutma võidelda, me peame võistlema just kvaliteedi valdkonnas ja olema seal võitjateks. Need tehisintellekt sõltub väga palju andmetest. üks asi on hallata andmeid ja Euroopa on siin tõesti teinud juba väga suuri samme ja me teame väga hästi, kui rasked on need küsimused, aga me peame edasi liikuma. teiselt poolt sõltume me väga palju ka kohalikest andmetest. meil on väga selgeid tõendeid selle kohta Äh, selle kohta, et tulemus on tegelikult ka sisendiks. kui kasutada erinevaid programme ja samu andmeid, siis tulemused on tihti erinevad ja seepärast tuleb kasutada just kohalikke andmeid. kui me soovime midagi rakendada Euroopa Liidus, siis algoritmid peaksid põhinema kohalikel andmetel lõpetuseks inimeste keskne lähenemine. vahel eetilised, eetilised küsimused aetakse äh, segamini sellega, mida me oleme näinud äh, filmidest. me peaksime äh, sellise lähenemise unustamine, see tegelikult ei ole üldse seotud intellektiga. tegemist on võimsa vahendiga nüüd töökohad. see inimeste keskne lähenemine. küsimus on selles, kuidas me võtame vastu otsuseid, kuidas algoritmid võtavad vastu otsuseid. inimeste keskne lähenemine ei saa tulla masinatelt, nii et me ei saa inimesi siin täiesti kõrvale jätta. siin tuli väga, meil on vaja väga selge sõnum välja töötada ja meil on selleks ka veel aega. me ei otsustanud ju siin äh, parlamendis, et me soovime selle raporti koostada, aga nüüd, kui me seda teeme, siis peame seda tegema selge sõnumiga. aitäh. Eva Kaili, palun. aitäh aitäh Ashley Foxile selle algatusraporti eest. lähtepauk on olnud väga hea. meil on tõesti aeg piiratud ja sellepärast ei ole see töö lihtne. ma toetan väga Euroopa Liitu ja seda, et Euroopa Liitu jääks ka Ühendkuningriik, siis ma tõesti loodan, et selles valdkonnas teeme me koostööd, sest põhimõtteliselt te ikkagi päriselt ei lahku ja iga liikmesriik, isegi Ühendkuningriik, me ei ole äh, konkurentsivõimelised top kümnes. me peame oma ambitsioone tõstma, me peame tegema koostööd ja jätkama seda ka tulevikus. peame jääma plokiahela osas äh, etteotsa, samamoodi ka tehisintellekti valdkonnas, sest äh, ainult niimoodi saame me tagada selle, et Äh, rahastamine läheb ettevõtetele, mis peavad kinni isikuandmete kaitsest, mida saavad inimesed äh, usaldada. nii et põhimõtted mängivad siin väga tähtsat rolli, ma olen veendunud, et seda saab teha. me teame, millised on väljakutsed. Hiina ja, Hiinas massjälgimine on midagi täiesti tavalist, Euroopas mitte äh, näit-, samamoodi kodanike automaatne Ehm, rivistamine on täiesti tavaline, seal otsustatakse, et kes saab kindlustuse, kes mitte automaatselt, meie midagi sellist ei luba, diskrimi-, diskrimineerimist me ei luba ja me peame mõtlema eetika peale ning selle peale, et tehisintellektiga, tehisintellekti puhul me anname ka selgitusi algoritmide otsustele. siin tõesti inimvastutus peab ka jääma äh, ma ei ütleks, et see on intellekt, see on pigem automatiseerimine ja mustrite õppimine ning inimene peaks olema seal kõrval selleks, et reegleid paika panna. üks asi, mis mulle väga meeldib ja ma arvan, et siin osas teeme ka koostööd, muidugi töökohti läheb kaduma, aga veelgi rohkem töökohti luuakse. ja see sõltub meist. meie lapsed räägivad juba Äh, töökohtadest, mis varem ei olnud, nagu Youtuberid ja influencerid. nii et äh, me peame tõesti siin digitaalsete oskuste valdkonnas äh, tööd tegema ja peame digitaliseerimisele keskenduma ja sellele, kuidas uusi töökohti luua. loovat mõtlemist peame toetama. on vaja ka eetikareegleid tehisintellektile ja me peame leidma võimalusi paika panna vastutuse, et me ei tohi lubada, et kõigil on pädevused, meie peame haarama siin ohjad ja võtma poliitilised otsused vastu. me siin teeme paralleelselt äh, tööd äh, selle nõndanimetatud sandbox'is ettepanekuga ja nagu öeldud, kohalikud andmed, neid tuleb kasutada lahenduste leidmiseks ja ei tohi piirata juurdepääsu andmetele, et neid saavad kasutada ainult suured ettevõtted. on tähtis hoolitseda selle eest, et nad saavad äh, andmeid selleks, et näiteks võidelda haiguste vastu, neid ennetada ja me peame nii-öelda positiivselt sekkuma sellesse protsessi. samamoodi tuleb mõelda ka transpordivaldkonna peale, et kes vastutab, kui õnnetus juhtub ja isesõitvate autode puhul see ei saa olla ju auto ja kindlustuse küsimused tuleb lahendada, see kõik muudab väga palju meie elu ja me peame välja töötama tehnoloogiat ka siin kojas äh, peame Euroopa Liidus aru saama, kuidas need süsteemid toimivad, kuidas me saame olla konkurentsivõimelised ja kuidas me samal ajal tagame turvalisuse ja andmete kaitse. see on meie vastutus poliitikutena ja seda tuleb teha nüüd. ma loodan, et me ei ole hiljaks jäänud ja et äh, meil õnnestub välja töötada raport, äh, mis on eeskujuks ülejäänud maailmale ja loodetavasti siis ülejäänud järgnevad meile. aitäh! aitäh, Eva. suur tänu, ütleb kolleeg Nahtekaal aitäh raportööridele tehtud töö eest, ma leian, et raport on hea ja lühike, seda mainiti siin ka juba. ja muidugi, alati võib midagi lisada, aga me ei tohiks liiga palju küsimusi lisada. selleks, et sellest ei saaks siin jõulusoovi, jõulukingituste soovi nimekirja. Euroopa Komisjon viiendal detsembril teeb oma ettepaneku ja ma tõesti loodan, et nad suudavad seal natuke rohkem ka äh, selgitada seda kõike. Äh, siin on muudatusettepanekuid, mida võiks teha. ma tõesti leian, et siin tuleb ka riistvarale keskenduda lihtsustada tehisintellektide kasutamist ja peab vaatama ka täpselt, kellel on siis juurdepääs äh, andmetele ja siin tuleks mõelda ka digitaalse Euroopa programmi peale. oleme siin tööstuskomisjon, nii et me ei tohiks keskenduda mitte ainult spetsiifilistele poliitikavaldkondadele, vaid me peaksime välja töötama laiema tööstusliku strateegia ja ootan juba koostööd Ashley'ga äh, selles küsimuses. aitäh! suur tänu. kolleeg Silikiotis saab järgmisena sõna. aitäh. suur tänu Ashley Foxile tehtud töö eest selles valdkonnas. ma olen temaga nõus vähemalt mis puudutab ajakava, siis teil on õigus. me ei saa siin seda tööd tõsiselt teha, kui meie tähtajad on nii lühikesed, nagu nad praegu on eriti sellise küsimuse jaoks, mis on väga tundlik ja väga tähtis. on tõsi, et robootika ja tehisintellekt ning üleüldiselt äh, tehnoloogia toob endaga kaasa eeliseid nii lühi- kui ka keskajalises perspektiivis, kuid selleks, et äh, siin tõesti positiivseid efekte saavutada, tuleb hoolitseda selle eest, et ähm, see mõju teenib ühiskonda. ja just sellepärast peame tagama ka parema elukvaliteedi inimestele. kuidas seda teha? peaksime kasutama neid uusi võimalusi ja et loome uusi kõrge kvaliteediga töökohti, kus kasutatakse tehisintellekti. veel üks asi, mis on tähtis, tuleb tagada seda, et robootika ja tehisintellektiga toetatakse tööjõudu, mis on juba olemas. ja selleks on meil vaja koolitada töövõtjaid, peame rohkem ära kasutama inimpotentsiaali ja niimoodi toetame ka Euroopa tööstust, mis on praegu paljude probleemide ees, nii et me peaksime tehisintellekti ja, ja robootikat ära kasutama selleks, et äh, ületada lõheseid äh, ja nõrku kohti, mis praegusel hetkel Euroopa tööstuses on. eriti tuleb tähelepanu pöörata Lõuna-Euroopale, sest äh, Lõuna-Euroopas äh, toimub praegu taasindustrialiseerimine ja ümberstruktureerimine, mis tähendab seda, et praegu on võimalik väga palju reforme läbi viia, peaksime siin panustama innovatsioonile ja hoolitsema selle eest, et meie tööstus saab uuesti jalad alla. siis tahaksin ka VKE-de toetamisest rääkida. see, kuidas tehnoloogia tänapäeval areneb, selle puhul ei ole mitte ettevõtte suurus tähtis, vaid töö kvaliteet ja see, kui palju kasutatakse uut tehnoloogiat. energia, transport, terviseküsimused, need on sektorid, mida raportöör väga õigustatult hästi, õigustatult välja tõi, sest tõesti, me saame siin nendes valdkondades tehisintellekti väga palju kasutada, kuid mis on siin eeltingimuseks, peame hoolitsema selle eest, et kontroll jääb inimeste kätte, et meil on paika pandud eetilised põhimõtted ja et inimõigustest peetakse kinni. ja lõpetuseks tahaksin mainida midagi, mida minu arvates äh, siin raportis välja ei tooda ja millest on puudu. meie komisjon peaks rääkima ka sellest, kuidas teadusuuringute tulemusi kasutatakse. meil on vaja strateegiat tehisintellekti kasutamiseks ja samamoodi ka uut digitaalset strateegiat ja meie muudatusettepanekud lähevadki selles suunas, aitäh! suur tänu! ma näen, et rohkem variraportööre sõna ei soovi, sellepärast Pilar de Castillo, palun! aitäh! ka mina tahan tänada Ashley Foxi kõige rohkem mu-, muresid on meil praegu just teadustööga. täna hommikul hääletasime teaduse raamprogrammide üle peaaegu miljon eurot, miljoneid eurosid, mida siin jagati. ning see, mida me siit loeme, valmistab mulle muret. kolleegid tegid kindlasti väga head tööd, aga meil on vaja ka eelarvevahendeid Euroopa Liidust äh, riikide jaoks selleks, et nad kõiki neid programme ka tegelikult ellu saaksid viia. tehisintellekti tähendus tuleks üle vaadata tema mõõtmed tuleks üle vaadata, mõeldakse, et tegemist on millegi uuega, mis äkitselt lihtsalt tuleb, nagu varem poleks mitte midagi olnud. aga tegelikult on tegemist digitaalse tehnoloogia arenguga. andmeid töödeldakse nüüd suurte kiipide kaudu, seda tehti ka varem, aga nüüd tehakse seda rohkem, meil on üha rohkem andmeid, inimesed toodavad äh, andmeid, samamoodi ka ettevõtted ja institutsioonid, meil on vaja suuremat võimekust äh, nende andmete kasutamiseks ja niimoodi töötatakse siis välja ka uusi rakendusi. kuid see, millest meie siin täna räägime selles valdkonnas on arengud väga kiired olnud ja meie ees on täiesti uus maailm, äh, mis mõjutab väga palju ka tööstust ning need arengud on olnud ülikiired. me peaksime keskenduma nendele küsimustele, mis äh, praegu on tähtsad, me peaksime tegelema nende küsimustega, mis praegu tõstatuvad. ja on täiesti selge, et arengud toimuvad, on väga palju tehisintellekti eh, nüansse, mis alles praegu välja tulevad, nendest tuleb rääkida. ma näen siin teatud küsimusi, millest saaks kohe rääkida. ja lahendusi tegelikult juba on. näiteks eh, andmete probleem näiteks ühendatavuse küsimus, mis on väga tähtis eh, kommunikatsiooni jaoks, eh, mobiilvõrkude eh, väljatöötamiseks, lairibaühenduste väljatöötamiseks. ja nüüd me oleme välja töötanud programmi Digital Europe, digitaalne Euroopa, mille puhul on väga tähtis, et Euroopas oleks kaks superarvutit. ettevõtted Äh, peavad praegu minema Hiinasse, Singapuri, USA-sse, sellepärast et meil ei olnud neid äh, arvuteid. ja Digitaalse Euroopa programmi raames on meil kaks koma viis miljardit eurot, mis ongi just mõeldud nende pilootprojektide jaoks, mis on olemas selleks, et institutsioonid ka rohkem tegeleksid tehisintellektiga. mais kaks tuhat üheksateist tuleb üle vaadata toote vastutuse direktiiv. massiandmed su,, suurandmed, tehisintellekt, tegelikult alused on meil paigas. ja me peaksime üritama ja ma kohe lõpetan peaksime üritama tegeleda nende tähtsate küsimustega ning samamoodi peaksime mõtlema siin ka selle valdkonna sotsiaalsete aspektide peale, tööhõive peale, aga ka eetika peale, vastutuse küsimuse peale, need on punktid, mis kõik on tõstatatud ja me peame nüüd äh, arvestama selle kõigega ka tehisintellekti väljatöötamise ajal. aitäh! meil on aeg otsas, sellepärast peame tegema kiiresti järgmisena Theresa Griffin, palun. aitäh, Patricia, aitäh, Ashley, olen äh, nõus iga sõnaga, mida ütles Eva Kaili. Ashley, mul oli väga hea kuulda, kui sa ütlesid, et ei ole piire ja ma tean, et igaüks Euroopa Parlamendis võitleb selle eest, et ei oleks äh, piiriposte Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahel. viis tuhat viiskümmend tuhat inimest äh, ületab seda piiri iga päev selleks, et õppida, töötada, käia arsti juures ja külastada oma perekondi. nüüd aga tehisintellekti juurde. me elame üleilmastunud maailmas ja meie kohustuseks on tagada hea üleilmastumine tõesti tuleb äh, leida eeliseid Euroopa jaoks, aga niimoodi, et ka töövõtjad oleksid äh, tagatud sellel üle, töövõtjate õigused oleksid tagatud sellel üleminekuperioodil ja et me tagaksime ka oma lastele äh, kõrge kvaliteediga töökohad tulevikuks. Ashley, ka selles valdkonnas on väga palju uuringuid teinud ametiühingud ja nende kohta kavatsen sinule ka infot edastada, aitäh! ma annan ka endale sõna üheks minutiks. E, volevo solo riprendere un aspetto. Qualcuno ha detto tahtsin ka ühe küsimuse tõstatada. keegi juba ütles, et on liiga hilja, et Euroopa on selles mängus kaotajaks jäänud. ei, nii see pole. me peame edasi mängima selles mängus ja me peame panustama digitaliseerimisse ettevõtlus on tähtis, transport on tähtis ja tegelikult kõik eluvaldkonnad ja kasutada tuleb just kaasaegset tehnoloogiat ning ka tehisintellekti. ma loodan, et selles küsimuses oleme kõik ühel nõul. muidugi on meil tugevad konkurendid, väga tihti mainitakse Hiinat, Ameerikat, aga ärge unustage Kanadat. ka Kanada on väga kaugele jõudnud nii et äh, see on tähtis küsimus ja ma tõesti loodan, et meil on ka piisavalt aega sellest äh, küsimusest rääkida. üks rahvusvaheline mõttekoda on ka öelnud oma arvamuse Euroopa ja tehisintellekti kohta, nad on öelnud, et teie jaoks on reeglid äh, tähtsad. see on teie jaoks kinnismõte ja sellepärast olete te nii aeglased. Singapuris käib kõik lihtsamalt, piirideta ja reegliteta. ja näiteks äh, käekellade tootmine, kus kõiki andmeid kogutakse, on Singapuris väga lihtne, tuleb lihtsalt äh, leping sõlmida. Oxfordi ülikooli esindajad ütlesid et eh, tähtis on, et keegi paneks reeglid paika. vastutuse küsimus, andmekaitse tuleb paika panna eh, ja peale sellega inimeste ja masinate vaheline suhe. just sellepärast ongi teadlased ütle, öelnud, et kes selles mängus reeglid paika paneb, siis ta saab ka võita selles mängus. ei pea liiga palju reegleid paika panema, ainult vajalikud reeglid ja siis oleks tegelikult trumbid meie käes ja sellepärast me ka tegeleme selle küsimusega. tegemist on otsusega, mis tuleb lihtsalt vastu võtta. eriti kui mõtleme digitaalse Euroopa peale. me oleme äh, paika pannud juhised ja see on Euroopa äh, lisandväärtus. järgmisena kolleeg Kumpula, palun. Thank you so much uh, aitäh, ma hindan väga seda arutelu täna siin ja minu arvates oli natukene raske jälgida seda struktuuri, seda arutelu struktuuri, sest tõesti äh, kõik valdkonnad, kõik eluvaldkonnad on kaasatud äh, sellesse küsimusse. mina olen tööhõivekomisjonist ja näiteks Soomes ehitussektoris kasutatakse tehisintellekti äh, selleks, et äh, vaadata, kuidas inimesed on saanud hariduse, äh, kui palju neile palka makstakse, kuidas leida kõige paremini haritud inimesi enda valdkonna jaoks, nii et tegelikult kasutatakse tehisintellekti inimeste tööle värbamiseks. nii et tõesti, tehisintellekti kasutatakse igal pool. me võime teha terve rea Äh, näiteid selle kohta, ükskõik, kas nad on siis halvad või äh, head, aga meie peaksime ütlema, et on teatud põhimõtted inimeste ja ühiskonna jaoks, millest tuleb äh, kinni pidada. ja see ei tähenda seda, et me piiraksime innovatsiooni. ja on täiesti selge, et innovatsioon on Euroopa jaoks tähtis. viimane komisjoni raport näitab, et selles valdkonnas oleme me liiga aeglased, eriti kui võrdleme ennast konkurentidega ülejäänud maailmast. aitäh, Petra! järgmisena saab sõna DG Connectist äh, komisjoni esindaja. aitäh! aitäh meile sõna andmast! aega on vähe, aga me ei alusta nullist. komisjoni teatis tehisintellekti kohta avaldati ja selles suunas on väga palju tööd ära tehtud. mina tahaksin välja tuua äh, kõrgetasemelise ekspertrühma tööd. Nad äh, on välja töötanud ka eetiliste juhiste kava, esitleme seda detsembris ja see pannakse siis ka Euroopa tehisintellekti platvormi üles, et igaüks saaks kommenteerida neid äh, juhiste ettepanekuid. nüüd kommentaarid, mis on tehtud et-, teksti kohta. ma natukene selgitaksin neid. punkt C, kus te räägite reeglitest ja menetlustest. tegemist on kahe täiesti erineva asjaga. reeglid äh, puudutavad rohkem määrust ja nagu siin eelnevalt öeldud, me peame olema väga ettevaatlikud, kui me seda ütleme, et reegleid tuleks muuta. me kõigepealt peaksime hindama põhjalikult olukorda, et kas üldse on vaja reegleid muuta ja siis selline sõnastus, äh, kus öeldakse, et, et võib-olla vajavad äh, muutmist, on parem kui see, kui öeldakse, et peab muutma. me ei taha siin ju siiski innovatsiooni takistada järgmine punkt, punkt A, võib-olla tõesti sõnastus on natukene äh, kohmakas, et nagu te, igal tehisintellekti süsteemil on nii-öelda eelarvamused, aga see ei pruugi päris nii olla. me ei peaks siin äh, lähtuma sellest, et kõik süsteemid äh, sõltuvad suurandmetest, võib-olla peame ütlema, et kõik tehisintellekti süsteemid ei taga alati õiglust ja äh, Äh, et võib-olla siin äh, oleks võib-olla ainult teatud algoritme vaja muuta. punkt äh, E siin tahaksin teha ühe märkuse. teatud valdkondades me mõtleme, kas peaks inimesed asendama 3D rakendustega, sest tegemist on ohtliku äh, tööga ja võib-olla vahel me isegi tahame, et robot asendaks inimesi selleks, et inimeste elukvaliteeti parandada ja ohte elule ja tervisele vähendada. ja kui me mõtleme nüüd näiteks isesõitvatele autodele, äh, sellele viiendale tasandile, kus äh, juhti enam polegi, siis peaksime ka siin olema väga ettevaatlikud sõnastuses. nüüd tehisintellekt ja robootika vananevas ühiskonnas, äh, punktid kolm, neli, viis. tegemist on kriitilise punktiga, sest me ei saa öelda, et oleks kokku lepitud juba selles osas, kuidas tehisintellekti hoolduses kasutada. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta Eurobaromeetri uuring näitab, et viiskümmend üks protsenti inimestest ei soovi, et robotid äh, pakuksid äh, teenuseid äh, ja ainult kakskümmend kuus protsenti inimestest leiab, et see mõte on hea. nii et me peaksime olema ka väga ettevaatlikud selle eesmärgi sõnastamisega. on tõesti tõsi, et Jaapanis inimeste suhtumine ja kultuur on teistsugune. aga ma pole kindel, kas me Euroopas saaksime midagi sarnast sisse viia on tõesti väga palju, mida saame ära teha hooldusvaldkonna paranemiseks, aga me peaksime mõtlema, millele keskenduda. ma tean, et meil on väga palju meditsiiniõdesid, kellel on vaja abi ja robotid saavad seda abi öö, pakkuda, aga inimene peaks siiski jääma põhiliseks hooldusteenuse Äh, pakkujaks. nüüd investeeringud, meile väga meeldib see lõige, sest see on täiesti kooskõlas sellega, mida meie välja pakkusime, rohkem investeeringuid, äh, seitsekümmend protsenti tõstsime investeeringuid ja me kutsume ka liikmesriike ja ettevõtteid üles investeeringuid äh, suurendama. aga robootika kõrval ja teadusuuringute kõrval on meil vaja ka tööhõive peale mõelda, nii nagu me selle digitaalse Euroopa programmis oleme välja toonud punkt seitse hariduse kohta. haridus tuleks vaadata laiapõhjaliselt ja laias mõttes. meil on väga vaja rahvast informeerida, anda neile täpset infot, et mis, mida saab äh, teha süsteem nende jaoks koos konkreetsete näidetega ja näidata, kuidas tehisintellekt tegelikult juba praegu teatud teenuseid parandab. tööstuspoliitika, oled välja toonud terve rea valdkondi, aga neid on tegelikult rohkem äh, äh, keskkonna jälgmine, agriitoit ja nii edasi. nii et siin on tõesti väga palju rohkem valdkondi, mida võiks üles lugeda nüüd eetiline pool, see on tõesti väga tähtis punkt. kas ma võiksin teil paluda, et te natukene eh, kiiremini räägiksite, sest meil on veel punkte? jah, üks eetilised eh, punktid, mis on ka kriitiline küsimus, tahtsin mainida, et see, mis te siin olete välja pakkunud, on see, mida kõrge tasemeline ekspertrühm komisjonis teeb. nii et äh, siin äh, tuleks väga palju ära kasutada tööd, mis on juba tehtud ja me kavatseme siin äh, parlamendiga koostööd teha ja kaasata ka kõrgetasemelise ekspertrühma. me peame ära kasutama sünergiaefekte ja me ei peaks hakkama siin ratast uuesti leiutama Last point and I will not uh,, uh, I hope I have the opportunity to send by. ma loodan, et mul on võimalik teile anda ka uh, kirjalikke kommentaare, aga viimane punkt, mida ma tahtsin välja tuua, punkt kolmkümmend kolm. see on ka see, mida me praegusel hetkel teeme kõrgetasemelise ekspertrühmaga ja ka liikmesriikidega. see on see nii-öelda koordineeritud tegevuskava ja me peaksime nüüd sellesse koostöösse kaasama ka parlamendi. aitäh! suur tänu! suur tänu nende ettepanekute eest ja nüüd saab sõna raportöör selleks, et arutelu kokku võtta. ja tahaksin teile veel ka öelda, et äh, härra Puusekiga räägite siis äh, tähtaegadest ja võib-olla saame korraldada ka kuulamise, sest tegemist on tõesti väga tõrg-, kõrgetasemeliste ekspertidega ja oleks väga hea, kui me saaksime nendega arvamusi vahetada. tegemist on ekspertrühmaga, mis töötab komisjoni heaks, aga kohe kindlasti võiks ka parlamendiga koostööd teha, nii et härra Fox, teil on nüüd võimalus arutelu kokku võtta. aitäh! ma tavaliselt kommenteeriksin kõiki tehtud märkuseid, mida variraportöörid tegid, aga aeg on otsas. ja te ütlesite, et meie komisjon peaks kõrgetasemelise ekspertrühmaga kohtuma, see on väga hea ettepanek. ma olen veendunud, et Prantsuse, Saksa ja ka Inglise parlamendis täpselt niimoodi tehti, kuid meil on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg kuues detsember ja hääletame seitsmendal jaanuaril. see on täiesti naeruväärselt lühike ajakava, mis parlament on paika pannud, sest kuus kuud vaieldi menetluse üle, nii et ma ei usu, et meil õnnestub seda kõike teha. see on tõesti õppetund tulevikuks, kui me tahame tõsiseltvõetavat tööd teha, siis peab meil olema ka aega selleks, et eksperdid ära kuulata variraportöörid annavad endast parima, teeme koostööd teiste vastutavate komisjonidega, ma loodan, et seitsmendal jaanuaril on meil laual töö, töö ja ettepanek, mille üle siis on võimalik ka hääletada. Nostra interessante diskussioone e ehm, sellega lõpetame selle väga huvitava arutelu, tänan kolleeg Foxi, kes rääkis väga lühidalt ja lükkas kõik kommentaarid ja märkused edasi. muudatusettepanekute ühe esitamise tähtaeg on seitsmes detsember kell kaksteist null null ja ma sain aru, et te soovite seda edasi lükata, et kui see õnnestub, siis anname teile teada. Theresa, ma palun, et te kuulaksite hetkel on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg seitsmes detsember, aga ja seitsmendal jaanuaril on hääletus, aga ma sain aru niimoodi, et äh, te soovite äh, härra Puusekilt paluda, et äh, seda tähtaega edasi lükataks, kas see on nii? jah, soovisin seitsmeteistkümne, seitsmendalt jaanuarilt neljateistkümnenda jaanuarile hääletuse tähtaega äh, edasi lükata. jah, kuues detsember jääb siis äh, paika äh, muudatusettepanekute jaoks, aga hääletustähtaja mm, osas teame, saame siis hiljem teada. ja aitäh ja lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. tegemist on Michel Boni äh, raportiga, mis puudutab rehvide mm, märgistamist seoses kütuse säästlikkuse ja muude oluliste parameetritega. ma arvan, et proua De Castillo äh, Äh, tutvustab seda raportit härra Booni asemel. Michal Boni can uh, be today uh, with us, uh, he has. Michal Boni ei saa täna meiega siin olla ja palus, et äh, ma tema nimel siin äh, üht-teist ütleks, see on lühike ja nüüd äh, loen selle ette äh,. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on andnud olulise panuse sellesse raportisse. raporti eesmärgiks on äh, Euroopa mobiilsust muuta kättesaadavamaks, Euroopa tööstust muuta konkurentsivõimelisemaks, töökohti ähm, turva äh,, kindlamaks ja et ja Euroopat võimelisemaks äh, kliimaeesmärke täitma. Euroopa Liit, liikmesriigid ja osapooled äh, on teinud ettepanekuid, ma tegin Äh, saatsin neile ettepanekud äh, teabe kohta, mis võimaldavad ähm, lume ja jää äh, suutlikkust hinnata. ma ter-, tervitan kolleegide kavatsust ähm, ähm mis puudutab rehvide märgistamist, aga meil on vaja äh, rohkem usaldusväärsemaid testimismeetodeid ja paremate parameetritega me oleksime usaldusväärsemad. ma tahaksin rõhutada, et on vaja väga palju parandada äh, teadlikkust sellest märgistusest teadlikkuse tõstmisega kampaaniatega ja vaja on, on äh, siis äh, ähm, seda teha seoses uue märgistuse juurutamisega. ma teen ettepaneku, et säiliks samasugune märgistusskeem ähm, sõidukimüra, haardevõim äh, puhul märjal teel ja äh, kütusesäästlikkuse puhul nagu praeguses määruses. ma arvan, et äh, me suudame niimoodi äh, tagada parima tehnoloogia turul ja vähendada äh, kasvuhoonegaaside heidet ja õhusaastet. see ongi kõik, aitäh! <clears throat> aitäh! Äh, aitäh raportöörile ütleb härra Martin, loomulikult on asju, milles me saame olla ühel nõul. Äh, eelmine nädal oli meil variraportööride koosolek, meil on vaja äh, läbipaistvust, äh, ühtset arusaamist muudatusettepanekutest, millega välja on tulnud ma siin ähm, tõmbaks paralleeli äh, sõidukite ähm, äh, äh, energiakasutuse üleminekuga, et ei ole mingit põhjust, miks transpordisektor ei peaks süsinikuheidet vähendama ja mm, siin, mis ka transpordisektoris on vaja innovatsiooni, vaja on uusi meetodeid selleks, et vähendada haarde äh, võimet äh, sõid- ja sõidumüra ja, ja äh, see puudutab loomulikult, haardevõime muuduta-, võimutab ka või ha, veeretakistus puudutab, äh, mõjutab sõidumüra ja kütuse säästlikkust ja vaja on, et tarbijatel oleks kogu info, et nad saaksid ise valida, millised on nende jaoks õrged, äh, õiged rehvid, mis loomulikult tähendab ka üsna suurt investeeringut ja mis puudutab äh, ümbertöötlemist, siis üsna suur ja ja rehv, rehvide kasutamise käigus üsna suur osa mikroplastikust jõuab äh, pinnasesse ja vaja on meetmeid, et äh, sellel ei oleks äh, tervisemõju. meil on vaja uut teavet ka rehvide ümbertöötamisvõimaluste kohta ja et millised on ähm, ähm, tootmisahela kohustused, et meil on vaja, et kautšuki tootmine oleks ähm, Äh, jätkusuutlik ja me ei tohi korrata selliseid draamasid, nagu meil olid palmiõliga ja me peame olema tähelepanelikud, peame olema vastutustundlikud ja seda on öelnud ka raportöör oma etteloetud sõnavõtus äh, ja väga oluline on ka see osa, mis puudutab rehvide lume ja jääsuutlikkust ja me soovime, et meil need, see teave oleks, aga mis puudutab ja mis puudutab nüüd rehvide äh, parameetrite klasse, mida raportöör soovib muuta, siis äh, siin on tõesti mul küsimärke, ma ootan järgmist nädalat selleks, et temaga kohtuda ja näha, kas meil õnnestub kokku leppida, sest et äh, ma kardan, et ma saan valesti aru äh, sellest, mis ta on välja pakkunud. aitäh. Thank you, Chair. First, I would like to say that I'm glad that several, several of you there kolleeg Talund äh, äh,, aitäh, mul on väga hea meel, et äh, et äh, ollakse nõus sellega, et vaja on äh, äh, lume ja jää suutlikkuse kohta teavet nende jaoks, kes elavad külmemas kliimas, on see väga oluline aspekt rehvide ostmisel ja see ettepanek viib meid õus, õiges suunas. ma olen veendunud, et meil õnnestub jõuda kokkuleppele. aga tahaks teie tähelepanu juhtida eilsele hääletusele Keskkonnakomisjonis. Nende arvamuses selle raporti kohta võtsid mitmeid muudatusettepanekuid vastu, kus tegeletakse äh, läbisõidu ja äh, rehvide hõõrdumise küsimusega ja, ja loodame, et meie teeme seda ähm,. Äh, hinnatakse, et igal aastal äh, umbes kolm tuhat äh, surma äh, Ühendkuningriigis on seotud mikroplastikuga ja ka halvad rehvid annavad oma panuse sellesse, et mikroplastikut jõuab palju keskkonda ja vaja oleks valida kauem kestvavad rehvid, mis millest erituks vähem mikroplastikut ja oleks võimalik, vaja ka, et oleks võimalik rohelisemaid alternatiive valida ja et oleks võimalik äh, ka äh, rihvide äh, kõiki aspekte mm, ka, tunda ka kasutajal. ja väga oluline on mikroplastiku probleemiga tegelemine, üks oluline etapp olekski, et meil oleksid rehvimärgistusel olemas vastavad andmed ja vaja on see probleem lahendada, vaja ja, ja loodame, et äh, meil õnnestub äh, ENVI komisjoni kolleegide äh, tööst ka õppida ja teha ka oma, oma osa sellest tööst ära. aitäh ja sõna saab kolleeg Kohlitšek. Já sice sdílím některé názory, které tady moji před... Aitäh ma olen nõus mõningate seisukohtadega, mida eelmised kolleegid väljendasid, aga mikroplastik võib olla oluline, aga sõiduohutus on minu meelest veelgi olulisem ja veeretakistus ma arvan, et see on palju olulisem kui see, kui palju mikroosakesi tekib. me sa-, saame teha selliseid rehve, mis, kust ei tule mikroplastikut peaaegu üldse, aga siis äh, mõjutab see haardevõimet. ja veeretakistus võib-olla on väiksem, nii et me peame mõtlema sellele, et mida me tahame, et rehvid äh, teeksid. Mm esitatud on kakskümmend neli muudatusettepanekut äh, ja ma arvan, et mõned neist tegelevad väga oluliste teemadega, näiteks et kas rehve saab kasutada ekstreemsetes tingimustes nagu jääl ja lumel, aga jällegi see on vastuolus äh, rihvide kasutamisega äh, märjal teel ja on veel üks asi, mida, oluline asi, mida siin ei ole mainitud, nimelt et äh, millised on kõik need elemendid, mida oleks vaja märgistuse puhul ära mainida, et võib-olla me peaksime äh, kõige olulisematele asjadele keskenduma ja kui on tegemist tehniliste andmetega, siis meil võiks olla eraldi nimekiri või näiteks mingi link ja kui keegi tahab kogu seda tehnilist teavet saada, siis äh, ta võib ise sellele klikkida ja äh, siis me saame sinna lisada rohkem andmeid, kui äh, need teadusuuringutest tulenevad. et kui rehve kasutatakse erineval pinnasel, siis kestab see erinevalt ja ka kulumine on erinev ja väga palju sõltub sellest, kas rehve kasutatakse korralikult testimismeetodeid võiks välja töötada ja siis me võiksime saada vastavaid andmeid ja inimesed võiksid need andmed siis saada, kui nad internet, internetis äh, vastavat linki klikiksid ja siis ei oleks märgistusel liiga palju andmeid. ma arvan, et meil saab olema raske äh, raportööride ja variraportööride vahel äh, kokku leppida ja ma ootan huviga edasisi kohtumisi aitäh, Patricia. ma toetaksin seda, mida Jakob ütles oma sõnavõtus, ütleb proua Griffin. Ähm, terviseohutus on väga olulised äh, ja meie siin kojas arvame, et igal töötajal on õigus äh, lahkuda oma kodust, äh, eeldades, et nad jõuavad õhtuks tervelt oma perekonna juurde tagasi. minu mm, valimisringkonnas oli üks autoõnnetus, kus buss tuli tagasi mingilt festival, festivalilt ja Äh, surma said äh, bussijuht ja kaks äh, teismelist. ja uurimisega leiti, et bussil olid üheksateist aasta vanused rehvid all. me peame tagama selle, et inimesed ei hiiliks kõrvale õigusaktidest ja et meie reisijad reisiksid turvaliselt, nii et raportöörile ja variraportööridele soovitaksin, et Tired UK tööd, tegemist oli selles autoõnnetuses surnud teismelise emaga, kes on teinud, äh, teinud kampaaniat seoses selle küsimusega, tema nimi oli Francis Deloy. aitäh selle sõnavõtu eest, ma arvan, et rohkem sõnasoove ei ole, äh, see, nüüd annaksin sõna Mm, komisjoni esindajale. Uh, thank you very much, Chair. aitäh. komisjoni nimel tahaksin tänada eelkõige raportööri härra Boonit raporti eest ja, ja teisi äh, liikmeid, kes äh, on muudatusettepanekuid esitanud ja äh, arutelus sõna võtnud. me tervitame seda, et on äh, lai toetus rehvide määruse läbivaatamisele, aga tahaksin siin mainida kahte asja. me oleme vägagi teadlikud mikroplasti ja rehvide kulumisega seotud probleemist. ja sellepärast oleme teinud ettepaneku et äh, nende kohta peaks andmed olema ähm, märgistusel niipea, kui meil on olemas äh, usaldusväärne adekvaatne testimeetod ja loomulikult mitte ohutuse äh, arvelt, me peame selles osas olema väga tähelepanelikud ja me peame kiiresti tööd tegema niipea, kui test on olemas ähm, sellepärast tegime ettepaneku, et me lisaksime selle siis äh, märgistusele, seda teeksime delegeeritud õigusaktiga, sellepärast et see läheb kiiremini kui kaasotsustamismenetluse kasutamine äh, määruse läbivaatamiseks. ja loomulikult äh, parlamendil on ähm, delegeeritud õigusaktide osas samuti järelevalve ja parlament saab vastuväiteid esitada ja peamine asi, millest tahtsin rääkida, on see ettepanek, et klasse ei tohiks muuta, et nad peaksid jääma selliseks, nagu nad praeguses määruses on. selle kohta ütleks, et äh, mis puudutab seda äh, haardevõimeklassi, siis üheksakümmend protsenti rehvidest on äh, kolmes kõige kõrgemas klassis. ma ei arva, et niimoodi saaks tarbija par-, häid otsuseid teha nii et seal on vaja muutusi teha, nagu me tegime ettepaneku oma ettepanekus ja mis puudutab äh, sõidumüra, siis äh, äh, seitsekümmend neli protsenti rehvidest on kõige halvemas kategoorias, nii et meil on seal probleem, meil on vaja klasse muuta ja mis puudutab veeretakistust, siis seal ei ole asi nii problemaatiline aga, aga kolmkümmend kolm protsenti mudelitest on kolmes parimas äh, klassis äh, ja kui vaadata, mida, milles on kokku leppinud kaasseadusandjad kahe tuhande seitsmeteistkümnenda energ-, aasta energia äh, raamdirektiivis, siis seal sooviti äh, tarbijatele anda teavet ja tootjatele anda stiimuleid äh, ja kui juba on liiga kõrgemates klassides väga palju äh, tooteid, siis ähm, ei ole need eesmärgid tagatud. rohkem märkusi praegu ei ole. aitäh mm, soovi eest koostööd teha. ma arvan, et me nüüd ähm, kuulsime arutelu ära ja eelkõige kohal viibivad äh, variraportöörid võtavad seda arvesse. seitsmendal jaanuaril on äh, äh arutelu ITRES äh,, hääletus ITRES äh, vabandust, äh, võtan uuesti sõna väga üldiselt. ma arvan, et me oleme teinud suure vea kõigi, kõigi Äh, raportitega seoses, et seitseteist seadusandlikku raportit, äh, seda on liiga palju ja paljudes asjades äh, me ei saa mm, tööga hakkama, et me peame ka siin väga kiiresti tööd tegema. et ma arvan, et need raportid, mis me täna hääletasime, rohkem kui neli tuhat raportit, no kes neid teab kõiki, nii et palun äh, ärgem äh, lang-, langegem sellesse lõksu, mida komisjon soovib meile seada. et me ei peaks äh, kuus kuud varem üles ärkama. nii et olgem rahulikud. me räägime siin ju rehvidest, vaja on jääda teele. ei tohi teha ükskõik mida siin. esinejana, jah, teil on õigus. paljudes küsimustes siin on äh, arutelusid, kus me peame koordinaatoreid kaasama, ka siin on vaja tööd teha, ka minu jaoks on need asjad, mida me siin teeme, väga liigutavad ja ka mulle jäi mulje, et me ei saa üldse oma tööd piisavalt hästi teha, et ma ei saa oma kohustusi täita, võttes arvesse äh, seda, et tööd on nii palju. me peame seda ütlema ka oma koordinaatoritele, ja seda saab äh, rääkida siis koordinaatorite koosolekutel ja rääkida ka presidendi e-, e, e, esimehega. aga nüüd äh, jätkame järgmise päevakorrapunktiga. Ähm, tegemist on Euratomi asutamislepingu alusel naabruspoliitika ja arengu ja rahvusvahelise koostöö rahandamisvahendi täiendamisega ja raportööriks on härra Urutšev. aitäh, lugupeetud kolleegid kõigepealt tahaksin äh, tänada kõiki kolleege, kes esitasid muudatusettepanekuid ja tänada eelkõige kõiki variraportööre ähm, väga produktiivse töö eest selle dokumendiga ja see instrument keskendub äh, äh, tuumaohutusele kolmandatele, kolmandates riikides. tegemist on meie mehhanismiga edendamaks tuumaohutust kogu maailmas ja avastada probleeme olemasolevates äh, raamistikes ja neid äh, parandada ja niimoodi väl-, ennetada tuumaõnnetuste tekkimist. me pakume kolmandatele riikidele spetsiifilist toetust äh, Euratomi äh, ühenduse agi äh, alusel ja mm, tuumaohutuse ja kiirguskaitse valdkondades. variraportööride kohtumisel Strasbourgis eelmisel nädalal oli meil väga hea koostöö ja tahaksin ähm, teie tähelepanu juhtida järgnevatele asjadele. esiteks äh, läbipaistvus tuumaküsimustega seotud küsimustes mm, kolmandate riik, kolmandates riikides tegevus, tegutsemisega. sellepärast olid mures paljud kolleegid, need, nad õigusega arvasid, et läbipaistvuse tase ja kolmandate riikide ametiasutuste avatus mis puudutab tuumaküsimustes otsuste langetamist, ei ole piisavalt kõrge ja et seda on vaja parandada. ja see on eriti oluline äh, lähimate naaberriikide jaoks ja sellepärast toetan muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on äh, läbipaistvusküsimused äh, põhi, põhjenduspunktidest äh, artiklitesse viia. ja olles seda öeldud, ma olin nõus, et meil võiks olla eraldi artikkel, mis toetab läbipaistvuse nõuet, aga seda kooskõlas oluliste õigusaktide ja rahvusvaheliste instrumentidega äh, Mm, pidades silmas seda, et seal on tegemist äh, tundliku teabega ja teine kriteerium, mis puudutab rahvusvahelist tuumaohutuse alast äh, koostööd. ma toetan kolleege, kes pakkusid välja, et uues määruses tuleks äh, ta-, taas luua need äh, kriteeriumid, mis puudutavad äh, rahvusvahelist tuumaohutusalast koostööd, äh, mis on olemas praeguses tuumaohutuse alase koostöö õigusaktis, praeguses määruses. see tagaks parema instrumendi mõistetavuse ähm, peamistele osapooltele ning ähm, kolmandaks tingimuslikkus minu arvates äh, mõningad tingimused, mida kolleegid äh, on välja pakkunud, mis peaksid kõigile Euroopa tuumaohutuse instrumendist ähm, kasu saavatele riikidele kehtima, et need ei ole piisavalt tasakaalustatud, et äh, mm, kolmandad riigid võib-olla ei paluks siis meie abi, ei saaks kasu meie toetusest. ma kardan, et kui me nõuame näiteks täielikku õigusriigi põhimõtete austamist ja inimõiguste austamist, siis äh, jääksid paljud äh, potentsiaalsed äh, abisaajad välja, tegemist on riikidega, kus on probleeme nende põhimõtete järgimisega. mõelgem sellele, et on veel üks instrument, rahvusvaheline naabruspoliitika instrument mis on ette nähtud demokratiseerimise ähm, õigusriigi põhimõtete ja inimõiguste toetamiseks ja see tuumaohutuse instrument on, äh, täiendab seda laiemat instrumenti. ja me peame tagama ka piisava paindlikkuse komisjoni jaoks, et äh, oleks võimalik hallata selliseid ähm, olukordi, kus ähm, on võimalik ainult mõningaid Euroopa Liidu mureküsimusi äh, lahendada koostöös kolmandate riikidega. ja seetõttu on oluline mõelda, võib-olla leebemaks muuta selliseid tingimusi märkimisväärselt, nii nagu nad on tekstis, mis puudutab äh, kriteeriume, mis, mis käivad tuumaohutuse alase koostöö kohta. ja on äh, asju, mis ei ole seotud Euratomiga, näiteks õig-, ähm, dekomissioneerimise puhul ähm, kogukondade küsimus või siis ähm, tuumajaamade läheduses olevate kodu, kogukondade toetamine, et eh, see kõik käib eh, laiema naabruskonna eh, arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi alla ja on muudatusettepanekuid, mis puudutavad äh, õigusliku aluse muutmist, mina võtsin vabaduse küsida äh, õigustalituselt arvamuselt, sain selle arvamuse, see on teile kõigile ka edasi saadetud, ja õiguslikust aspektist Euratomi leping on õige äh, õiguslik alus selle instrumendi jaoks. ja lõpetuseks, ja aga tegelikult sellega ma ka lõpetaks aitäh. Äh, see on väga mahukas juba olnud ja palun vabandust, et pidin katkestama. ja rapor-, variraportöör härra Telik. aitäh äh, raportöörile, saan teha üsna lühidalt ja kui lubate, siis tõstataksin ainult ühe küsimuse, aga enne pean ütlema, et see teine kompromiss, muudatusettepanekute pakett, mille me just saime, ja ma olin, sain nad väga kiiresti läbi vaadata, sest eh, eile õhtul olin kolmepoolsetel läbirääkimistel, eh, aga pärast esimest läbivaatamist äh, olen nendega rahul ja ma arvan, et meil õnnestub äh, see dokument äh, tõesti lõpule viia ja toetan härra Urutšefi ka nendes küsimustes, mida ta mainis. ja üks asi, millest tahaks rohkem rääkida, on asi, millest ta rääkis ja et mõned kolleegid soovivad siia tingimuslikkuse põhimõtet sisse viia. ma jätan kõrvale selle, et tegemist on kolleegidega, kellel on probleeme kellel oli probleeme teiste inimõiguste alaste hääletustega eelmisel nädalal ähm, täiskogul, aga see ei ole äh, kokkulepe, mis meil oleks olnud erinevate artiklite osas, kus me teeks äh, järeleandmisi ja kus me siis paneks sisse tingimuslikkuse mm, äh, kriteeriumi inimõiguste kohta. see on küsimus, et kuidas parandada tuumaohutust äh, nendes riikides, mis ei ole Euroopa Liidust kaugel, mis on meie naabruses ja see tähendab ju, et see on seotud tuumaohutuse parandamisega Euroopa Liidus, kuna tuumaohutus ei tunne piire. ja kui me siia paneksime sisse tingimuslikkuse, siis ei parandaks ei meie ohutust ega ka neid, kelle õig-, inimõigusi rikutakse sest me tihti peame siin silmas riike, kes ei soovi tuumaküsimustes dialoogi alutada, alustada, kuna tegemist on poliitiliselt dia- äh,, tundliku dialoogiga, et mõned neist võib-olla isegi äh, tervitaks seda, kui me liiga palju rõhutaksime inimõigusi Ehm, mina arvan, et see mm, lahendus, mis on valitud, on õige lahendus ja mis puudutab äh, Euratomi, jah, äh, need artiklid kaks ja kolm äh, Euratomi lepingus on õiged ja ja õigustalitus ka ütles, et see on õige ja ma palun, et need kolleegid, kellel on teine arvamus, loeksid selle arvamuse läbi ja ma arvan, et meil õnnestub äh, töö kompromissmuudatusettepanekutega suhteliselt varsti lõpule viia ja ootan, et oleks võimalik äh, seda koos raportööriga teha, aitäh. aitäh ja kolleeg Holitšek saab nüüd sõna. Äh, Já kvituji s povděkem, že pan zpravodaj Uručev se snaží. Mul on hea meel, kui ma kuulen, et kolleeg Urutšev üritab keskenduda asjadele, mis on tõesti olulised, selle asemel, et ähm, keskenduda tingimustele, mille osas ähm, meil võib või ei või olla koostööd kolmandate riikidega, et me peame vaatama kõigepealt, äh, kuidas meil endal asjad on, et Euroopa Liidus on palju asju, mis on vastuolus äh, inimõiguste hartaga, ja ÜRO põhimõtetega ja nii edasi, nii et pöördugem tagasi asjade juurde, mis on olulised. on on am-, amet, millega tuleks alati konsulteerida ja me peame meenutama, et Euratom on üks asi ja meil peaks olema siis ja kui tegemist on abi andmisega või, ähm, või koostööga, siis ähm, peaks ähm, me sealt saama abi ja me peaksime selle panema ka oma teksti kirja, et kui me kui me läheme valdkondadesse, kus ICAO ei tegele nendega, siis, siis oleks probleem sellega, et Euroopa Liit üritaks üksi asju ajada ja lahendada neid asju, mille huvitamisest maailm ei ole huvitatud. oleks hea pakkuda kõrgetasemelist koostööd meie naaberriikidega, aga kui me tahame, et see koostöö oleks nende jaoks atraktiivne, siis peame mõtlema, et kuidas seda teha. ja tunnustan raportööri ja olen erandkorras nõus härra Telitškaga, kes enam siin ei ole ja tänan teid <laughs> Abbiamo sentito noi. E, grazie. jah, kuulsime. ja nüüd saab komisjoni nimel sõna härra Maier. aitäh, proua juhataja. kõn-, kõnelejad katkestatakse kas soovite sõna, küsib juhataja kellegi käest. ja sõna saab siis Euroopa Komisjon. ma Äh, üritan panna selle instrumendi konteksti ja anda teile äh, mõningat teavet, et äh, tänan parlamendisaadikuid tehtud töö eest rahastamisvahendi puhul, mis on üsna tehniline, millest ei ole kerge aru saada ja tegemist on asjaga, mis tegeleb no tuumavaldkonnas asjaga, mis on üsna kindlapiiriline, aga väga oluline, nimelt tuumaohutus. ja aitäh aitäh kõigi teie muudatusettepanekute eest. meil endil oli ka neist palju abi äh, asjade läbimõtlemisel. see uus programm äh, on komisjoni äh, üheksakümnendatel aastatel tekkinud tegevuse tulemus pärast NSV Liidu kokkukukkumist ja Tšernobõli õnnetust ja toona Euroopa Liit otsustas, et me peame naaberriike aitama, eriti äh, Eh, e-, endist Nõukogude Liitu, et eh, nad eh, saaksid oma tuumarajatiste tohutust parandada, et ei ole, tuleks teist Tšernobõli. ja mm, ja meil on siis olnud erinevaid instrumente selleks, et survestada neid liikmesriike, muuhulgas mõningaid liik-, mm, Euroopa Liidu liikmesriike, et äh, nad äh, paneksid kinni mõningad esimese põlvkonna tuumarajatised, mis olid üsna ohtlikud, äh, sest neil ei olnud vajalikke esmaseid ohutusmeetmeid. ja selles vaimus tegimegi tööd ähm, kuni kahe tuhande seitsmenda aastani ning äh, raskused, mis meil olid äh, Venemaaga koostööd äh, tehes, panid meid otsustama, et need kogemused, mis on saadud endises Nõukogude Liidus, et neid kogemusi võiks edastada ka teistele riikidele, kes soovivad tuumaohutust parandada või kes soovivad hakata tegelema tuumaenergia tootmisega ja kui ma räägin siin tuumaenergia tootmisest, siis võib Äh, hakata tegelema muude äh, tuumategevustega, on olemas ju ka tu-, näiteks äh, õppereaktorid, teadusuuringute reaktorid, mis võivad olla ka ohtlikud, ehkki nad on väiksema võimsusega. nii et vaja on ka selliste rajatistega tegeleda, mis on peamiselt vähem arenenud riikides, aga näiteks ka Aafrikas. ja need, need on äh, vähese turvalisega rajatised, ohtlikud rajatised, kus ohutus on küsimärgi all ja see ei ole see teema, millega me täna tegeleme selle instrumendi puhul, aga võib aidata ka rahu stabiliseerimise instrumendiga neid nii et äh, mõningad äh, mõttemõlgutused äh, õigusliku aluse osas, selle probleemi te olete lahendanud, see instrument tegeleb üksnes Euratomi tegevusega. teised eh, tegevused, nagu näiteks eh, hoole, hoonete puhastamine ja dekomisjoneerimine, nendega saab tegeleda teise eh, instrumendi raames naabruskonna arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendiga. me tegeleme juba praegu selliste tegevuste toetamisega. näiteks Kesk-Aasia saastunud piirkondade puhastamine pärast äh, tegevuse lõpetamist seal. ja tervitame see, neid edusamme, mis te olete teinud seoses tingimuslikkusega, see on äh, ilmselgelt väga oluline probleem. me märkisime, et mõningates äh, riikides, kus Äh, see tingimuslikkus võiks mängu tulla, et need on riigid, kus on kõige rohkem probleeme ohutusega ja see tähendab ka, et Euroopa Liidu jaoks on ohutusega suuri probleeme, toon näite ja näiteks Iraani, et äh, see praegune tuumaohutuse instrument, mis meil on, meil on see kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kuulus leping, Ehm, kus äh, iraanlased, kellele heidetakse ette seda, et nad ei pea kinni kõigist inimõigustest sellisel kujul, nagu meie neid äh, mõistame, iraanlased on äh, nõus olnud koostööd tegema, avama uksed ja parandama tuumarajatiste ohutust. see on üks näide, kus me näeme nii seda konfrontatsiooni, aga ka vajadust tegutseda mingites riikides selleks, et parandada ohutust. ja loomulikult see kõigile ei meeldi ähm, ja kõigile naaberriikidele seal ka ei meeldi. ja paindlikkus, see on, äh, ma kuulsin seda sõna, aitäh, et äh, annate meile paindlikkuse, see on väga oluline selliste tegevuste juures tuumamaailm areneb väga kiiresti, tehnoloogiad ja rakendused äh, arenevad väga äh, kiiresti ja meil on vaja kohaneda sellega. ja seitse aastat on väga pikk aeg, me ei saa alguses äh, kõike ette näha, mis selle jooksul ette tuleb. ja tahaksin teile meelde tuletada ka seda, et peamine instrument tegeleb riikides ohutuse parandamisega tuumaohutuse asutuste toetamise kaudu. me tegeleme väga vähe pro-, tuumajaamade käitajatega, välja arvatud juhul, kus on tõesti probleeme, nagu näiteks Armeenias, või äh, liitumisrii-, äh, kandidaatide äh, ka, mm, kandidaatide puhul näiteks, nagu näiteks Serbia, kus tegemist on teadusuuringute rektoriga tänan äh, parlamendisaadikuid äh, nende mm, asjade eest, mida nad on siin tõstatanud ja väga oluline meie jaoks on äh, meie projektide mõju hindamine ja see on asi, millega me tõesti tegeleme igapäevaselt, et meil oleksid head indikaatorid, et me teaksime, milline on äh, riigi või rajatise olukord, millega me tööd teeme ja et äh, siis vaadata, et kas meie projektid on rajatiste ohutust Äh, suurendanud, kas need on äh, käitajate ohutust suurendanud või siis äh, ohutusasutuste võimekust suurendanud viia läbi inspektsioone nendes rajatistes ja kas tõesti on tehtud edusamme. ja mm, siin on juttu nendest stressitestidest, ja sellest, et tõesti käiakse uurimas, et äh, stressiteste korralikult rakendataks, seda ei saa teha Euroopa Komisjon ise, sest neil ei ole mandaati selle jaoks ükskõik, kas tegemist on meie endi või DG Energy tege-, inimestega, aga meie saame toetada ohutusega tegelevaid ametiasutusi nende töös ja stressitestide üle järelevalve teostamisel ja me saame loomulikult Rahvusvahelise Aatomienergia Amet äh,, Agentuuriga tööd teha, sest see on nende töö ähm, rajatiste ähm, ohutust inspekteerida. see ja märkus rahvusvahelise koostöö kohta, jah, see rahastamisvahend peab äh, võimaldama koostööd teiste liik-, teiste ähm, teiste organisatsioonidega, rahvusvahelise tuumaenergia agentuuriga, aga neid on ka teisi, kellega me saame siis teha koostööd, äh, tagamaks seda, et piirkondlikul tasandil on edusamme ja et riigid teeksid omavahel koostööd, sellepärast et tuumaohutus ei, mm, tuumaohutusel ei ole piire, ei ole mingit viisat vaja tuumasaastel selleks, et piire ületada Need olid siis need asjad, millest tahtsin rääkida. ette on nähtud koostöö teiste rahastamisvahenditega, eriti äh, stabiilsuse ja arenguvahendiga, sellepärast et tuumaohutus ja areng on asjad, mis äh, puudut-, on üksteisega seotud äh, materjali turvalisus, äh, äh, see on väga oluline teema ja kõik, mis puudutab tuumamaterjali ega eh, illegaalset äh, mm, käitamist, et see on asi, millega me igapäevaselt teeme ja komisjonis tegeleb sellega sama üksus, selleks et olla kindel, et kõik on kooskõlastatud ja olen äh, valmis vastama küsimustele, kui äh, teil neid on. ma loodan, et ma liiga palju aega ei kulutanud, sest äh, kõik on väga tehniline siin ja vabandan, et ma nii kaua rääkisin. aitäh! me andsime teile rohkem aega just nimelt sellepärast, et see jutt on nii tehniline nüüd aga annan ma sõna sotsiaaldemokraatide raportöörile aitäh, proua esimees, nii palju itaalia keelt oskan, et äh, küsisite, kas ma tahan sõna saada, aga mul polnud aimugi, mis päevakorrapunktist me räägime. sellepärast ütlesin kõigepealt ettevaatlikult ei, aga siis sain aru, et räägite juba sellest, mille pärast ma siia tulnud olen, nii et aitäh. Äh, suur tänu kolleeg Urutševile tehtud töö eest, aitäh ka variraportööride kohtumise eest, mis meil toimus, ma arvan, et äh, sõlmime siin kompromissettepanekuid, mis lepet paremaks muudavad ja ka kodanikud kaasavad sellesse lepingusse, sest minu jaoks on tõesti väga tähtis, et ähm, me õigusloomelises tekstis selle programmi kohta äh, räägime siin tuumaenergia tsiviilsest kasutamisest ja et äh, tuumaenergiat ei otseselt ega kaudselt ei äh, toetada. me tahame, et nii keskkond kui ka inimesed oleksid kaitstud kõikide riskide eest, mis tulenevad äh, tuumakiirgusest ja seda tuleb ka väga selgelt välja öelda ja peale selle on neil vaja ka eh, saada infot tuumaenergia kasutamise kohta ning tuumarajatiste kohta, just sellepärast me oleme ka teinud muudatusettepaneku, millega eh, tuleks läbipaistvust suurendada. ja siis eh, ka rahvusvaheliste organisatsioonidega koostöö tegemine, üksteise täiendamine ja lepingud, seda siin juba ka mainiti ning me tõesti loodame, et äh, meil õnnestub niimoodi ka rahvusvahelisel tasandil seda tuumaenergia kasutamist äh, läbipaistvamaks muuta ja sinna hulka kuulub siis ka mitte levitamine. nüüd nende tingimuste puhul olen samal seisukohal, nagu komisjon seda praegu ütles. kahjuks äh, meid ei ümbritse äh, demokraatlikud riigid, mis võiksid toimida nii, nagu meie seda soovime ja sellepärast ei ole mitte mingit mõtet äh, äh vahendite jagamist õigusriigi põhimõtetega liiga tihedalt siduda, sellepärast et äh, tuumajaamad lähevad lõhki, ükskõik kas riik on demokraatlik või mitte ja meie kõigi huvides on see, et äh, inimesed oleksid kaitstud mitte ainult riigis, kõnealuses riigis, vaid ka kogu piirkonnas ja just sellepärast peame me selgeks tegema, et meie jaoks on väga tähtis dialoog nende programmidega, mis toetavad, mida toetatakse selle programmiga, aga eeltingimused ei saa olla liiga karmid. me tahaksime ka kataloogis spetsiifiliste meetmete kohta ja siis samamoodi ka sisereeglid tuumaenergia kohta ja miinimumstandardid oleks veel üks meie ettepanek. aitäh! aitäh ka teile! ja nüüd härra Urutšev kokkuvõtteks. aitäh! ma arvan, et peaaegu kõik elemendid, mis on kuidagi problemaatilised või vajavad selgitust selle määruse tekstis, kõik need asjad on ka välja toodud ja seetõttu ei ole mul tegelikult äh, suurt midagi lisada. variraportööride koosolekul arutasime me muudatusettepanekute ja kompromisside ettepanekuid ja seetõttu on mul väga hea meel, et kolleegid on nii äh, koostöövalmid. ja ma loodan, et nad saavad oma viimased mõtted kiiresti koondatud ja mulle öelda, mida siis nad täpsemalt toetavad, mida mitte. sellepärast, et hääletus komisjonis toimub kolmandal detsembril, tänan teid aitäh, niisiis eh, te ütlesite meile, millal on muudatusettepanekute, eh, vabandust, hääletamise tähtaeg ja järelikult võime me selle päevakorrapunkti käsitlemisega lõpetada. tänan teid eh, osavõtu eest ja me läheme edasi oma töötoaga, mis puudutab Brexitit ja Horisont Euroopa programmi siia tulevad nüüd mitmed eksperdid ja ma palungi neid enda juurde selle laua taha. ning äh, see töötuba kestab tund aega, nii kaua on meile aega antud ja see tähendab seda, et tegelikult me peame väga kiiresti peale hakkama. palume siia esimese kõneleja. palun istuge meeldib tutvuda. mul on väga hea meel näha, et paneelis on täna kolm daami ja nad kõik on vägagi kvalifitseeritud äh, eksperdid. me alustame proua Reinheld Veugelersiga, kes äh, esitab meile lühikese ülevaate sellest, milline mõju võib Brexitil olla Horisont Euroopa programmile see on üldisem ettekanne, ma arvan, ja palun, teil on sõna. tere päevast minu poolt kõigile ja kõigepealt ma tänan teid selle eest, et te olete meid täna siia kutsunud, et me saaksime rääkida Brexitist ja Brexiti mõjust Horisont Euroopa programmile. muidugi on alati väga raske Brexitist rääkida, sest Brexitiga seondub niivõrd palju ebakindlust ja tegelikult ei ole teada, kuidas see meid kõiki lõplikult mõjutab. meie eriti mina, tahame sellest teemast rääkida selle nurga alt, kus me näitame teile, kuidas Horisont Euroopat tuleks edasi arendada ideaalses olukorras, mil Euroopa Liitu jääb ainult kakskümmend seitse liikmesriiki, ehk me räägime sellest, milline on meie nägemus Horisont Euroopa soovitud arengutest pärast Brexitit. kõigepealt äh, toon teieni mõned faktid, see on sissejuhatuseks ja kõigepealt püüame siis rääkida sellest, mismoodi globaalne teadusmaailm praegu areneb, võttes arvesse seda, et Horisont Euroopa on raamprogramm ja seetõttu on vaja mõista konteksti, milles ta paikneb. globaalne teadusmaailm on järjest arenemas, USA on esilinnas, kuid ka Hiina on muutumas järjest tugevamaks niisiis eh, Euroopa ja Euroopa teadus eh, üldiselt on samuti väga olulised eh, siiamaani ennekõike kvantitatiivselt, kuid nüüd ka kvalitatiivselt, sest meil on uued teaduskeskused, aga siiski ei ole me nii dünaamilised nagu näiteks Hiina. Hiina on kõige kiiremini arenev, arenev teadusruum meie teadusmaailm on mitmekesine ja veel tahaksin ma öelda seda, et Euroopa positsioon tulevikus peaks olema tugevam, kui ta on praegu ja seetõttu tulekski meil, eh, meil rääkida sellest, kuidas Euroopa peaks arenema, et ta oleks eh, teadusmaailmas juhtival kohal see aga tähendab seda, et me peame olema avatud andekatele teadlastele, me peame suutma andekaid teadlasi Euroopasse meelitada, kus kohas nad siis ka praegu ei paikneks, ja me peame suutma nendelt teadlastelt ja teistelt tippkeskustelt õppida. teiseks pean ma väga oluliseks seda, et Euroopa tulevikus oleks aktiivselt äh, hõlmatud äh, või kaasatud ka teaduslikku koostöösse. see tähendab seda, et me mitte ainult ei meelita endale parimaid teadlasi, vaid teeme nendega ka koostööd, kui nad paiknevad mujal, sest koostöö on samuti väga oluline eh, mehhanism ja kui me tahame globaalset teadusruumi kasutada selliselt, et Euroopa oleks esirinnas, siis tuleb meil Euroopat arendada. see on oluline mitte ainult sellepärast, et me tahame häid teaduslikke tulemusi, vaid ka sellepärast, et teaduslikud tulemused peaksid äh, olema ka praktikas kasutatavad, nad peaksid levima. meil ei ole olulised mitte ainult teaduskeskused, vaid ka see, et tööstus saaks äh, teaduses loodud teadmist kasutada ja see, mida me kõige rohkem rõhutame, on, ongi siis see, et meil on mitmekesine globaalne teadusruum või teadusmaailm, Euroopa peab seetõttu olema avatud, me peame endale meelitama andekaid teadlasi, peame tegema koostööd ja peame mõtlema, kuidas see mõjutab raamprogrammi Horisont Euroopa. kuidas saaksime me olla piisavalt avatud ja lõpuks, eh, mida siis tähendab eh, Ühendkuningriigi kaotamine ehk ühe mängija kaotamine eh, Horisont Euroopa jaoks need on minu tänased peamised teemad, kuigi ma näitan teile palju graafikuid ja arve. minu esimene slaid näitab siis seda, millised on geograafilised muudatused ja kus luuakse kõige kõige paremaid äh, teadmisi. ja milline on olukord siis, kui äh, Ühendkuningriik siit lahkub? Te näete ilmselt, äh, et Euroopas on väga palju tsiteeritud teadlasi, teadlaste ähm, tsiteerituse arv või see, kui palju äh, tsiteeritakse, on üks paremaid indikaatoreid üldse, nagu te näete, läheb Euroopal siin väga hästi. me oleme USA-ga peaaegu ühel pulgal, USA muidugi on juhtival positsioonil endiselt. aga kui me vaatame neid arenguid, siis me näeme, et ennekõike on tõusnud Hiina ja kuna Hiina tulemused järjest paranevad, on teistel vaja talle teha ruumi. kuid ruumi on ennekõike teinud USA. seega Hiina kasv või esiletõus on tulnud ennekõike USA arvelt. Hiina on suurim riike selles suhtes, et seal on kõige rohkem äh, hinnatud äh, publikatsioone. mis puudutab Euroopat, siis ka Euroopa on oluline ja seda ka äh, teaduskeskuste kvaliteetse teaduse poolest ja me oleme suutnud oma positsiooni aja jooksul säilitada. see tähendab, et meie oleme pidanud loobuma vähemast kui USA, selleks et teha ruumi Hiinale niisiis, me näeme siin Euroopa Liitu, äh, kõiki liikmesriike kokku, ma olen esitanud arvutused nii äh, koos kui ilma Ühendkuningriigita, te näete siin ka Ühendkuningriiki eraldi ja näete, et Ühendkuningriik tegelikult on oluline ja et me kaotame üht-teist, kui Ühendkuningriik ära läheb, aga samas on, äh, on mõjukad publikatsioonid jagatud üsnagi ühtlaselt liikmesriikide vahel ja see tähendab seda, et äh, ka teised liikmesriigid panustavad. kokkuvõttes võib öelda, et Euroopa on publikatsioonide ja teaduskeskuste arvu poolest äh, ähm, teistega teiste liidritega ühel pulgal, kuid äh, arvesse tuleb võtta seda, et Hiina tähtsus on kasvanud ja kasvab tulevikus tõenäoliselt edasi ning seetõttu peab Euroopa oma positsiooni hakkama kaitsma seetõttu on vaja ka mõista, mismoodi me oleme oma praegusele kohale jõudnud, kuidas Euroopas äh, seda teadust tehakse, mis on äh, nii kõrges hinnas. siin on kaks väga olulist äh, mehhanismi, mille abil on võimalik liikmesriikidel kõrge tase saavutada ja seda ka säilitada. esiteks, nagu ma ütlesin, on vaja meelitada oma riiki andekaid teadlasi, kust iganes nad tuleksid ja nõndanimetatud talentide mobiilsus on kõikidele riikidele väga oluline. vasakul pool te näetegi, kui palju teadlasi on õnnestunud liikmesriikidel tuua oma riiki teistest riikidest ja te näete, et üks avatumaid riike on Šveits. siin on äh, toodud äh, netoarv. Ühendkuningriik on üldiselt ka väga väga avatud. Saksamaa ja Prantsusmaa on äh, suured riigid, seetõttu on nad vähem avatud, kuid kokkuvõttes ikkagi avatud. aga väga oluline on rõhutada ka seda, et äh, selle avatusega, äh, see avatus toob kaasa selle, et meil on need kõrgetasemelised keskused ja seda on siis näha paremal pool, paremal pool on näha seda, kuidas hinnatakse neid teadlasi, kes on sisse rännanud ja iga arv, mis ületab ühe, on juba väga hea näitaja, see näitab kõrget kvaliteeti, ehk siis seda, et nende publikatsioone vägagi hinnatakse. kui me vaatame USA-d, siis USA on igal pool saanud rohkem kui ühe seega USA tase on üldisest maailma keskmisest tasemest alati kõrgem, aga neto äh, sissevool on USA puhul palju suurem kui see arv, mis näitab seda, kui paljud teadlased riiki äh, jäävad. ja äh, nii kõrgel on USA sellepärast, et sinna tahetakse tulla ja ka sellepärast, et sinna tullakse, see on justkui nõiaring, teadlased tahavadki minna sinna, kuhu läheb rohkem teisi tippteadlasi aga USA-st ka lahkub äh, palju teadlasi. ja niikaua, kui äraminejad on veidi väiksema kvaliteediga kui need, kes äh, sisse tulevad, on endiselt kõik äh, hästi. Euroopa puhul on juhtival positsioonil jällegi Šveits. Šveits meelitab ligi andekaid teadlasi ja sealjuures kõige paremaid, sest äh, sest äh, nende äh, teadlaste publikatsioonide kvaliteet ongi äh, kõige, kõige kõrgem. ja see tabel näitabki, kui oluline on see, et liikmesriik suudaks saada endale kõige paremad teadlased, sama puudutab siis Ühendkuningriiki, kelle näitaja on samuti väga kõrge, sest Ühendkuningriik on avatud ja sel põhjusel võib tegelikult Brexit olla negatiivse mõjuga Hiina on äh, teine näide ja Hiina lugu on tegelikult äh, natuke äh, teistsugune, sest Hiina puhul tuleb riiki küll palju teadlasi, kuid suur osa neist on tagasipöördujad. ja nad on küll head, kvaliteetset teadust tegevad teadlased, kuid mitte nii head kui need, kes lähevad USA-sse. ja need, kes Hiinast lahkuvad, nende kvaliteet on samuti väga kõrge seega Hiina teadus on äh, kvaliteetne. Hiinast äh, saadetakse tihti teadlasi just välja, lootes, et nad tulevad äh, suuremate kogu, kogemuste ja teadmiste pagasiga Hiinasse tagasi. suur osa Hiina teadlastest aga suundub USA-sse ja nii tekib nõiaring USA ja Hiina vahel veel üks äh, oluline asi, mida siin äh, veel kord märkida, on see, et riik peab olema avatud selleks, et äh, tippteadlased sinna tead-, tulla tahaksid. ning samuti tuleb luua võimalused selleks, et teadlased tahaksid riiki jääda, selleks on vaja kõrgetasemelisi keskusi. kõrge kvaliteetse, kõrge kvaliteediga teaduskeskused tekivad siis, kui teadlasel on võimalik teha koostööd teiste omataoliste isikutega ja muidugi on väga oluline ka rahvusvaheline koostöö ja see on osa kõrgetasemelise keskuse tööst. me teame, et praegu toimub teaduskeskustes palju rahvusvahelist koostööd ning et selline koostöö on tavaliselt palju kõrgema teadusliku kvaliteediga kui riigis endas toimuv koostöö või selline teaduskeskus, kus koostööd ei olegi siin näete te äh, biomeditsiinialast koostööd Itaalia, Saksamaa ja Prantsusmaa vahel ning äh, need arvud, mida te näete, näitavad seda, kui palju on, ähm, on kaasautorite publikatsioone. Need on peaaegu seitse korda kõrgemad kui alguses äh, oodatud. ja see tähendab seda, et selline riikidevaheline koostöö on väga kvaliteetse teaduspublikatsiooni saavutamise eeldus see, et ähm, keskustes oleks kõrge kvaliteet, nagu ütlesin, sõltubki siis avatusest ja rahvusvahelisest koostööst. järgmiseks äh, tekib küsimus, mismoodi aitavad meie poliitilised instrumendid ja raamprogramm äh, seda äh, kõrget taset luua ja kuidas aitab ta seda säilitada. kõigepealt, kui me vaatame koostööprojekte mis puudutavad ennekõike ühiskonna ees seisvate väljakutsete sammast, siis enamik sellistest projektidest eh, toimub väljaspool Euroopat eh, ja koostöö tase on pigem eh, madal. kuid raamprogrammi seitse raames tehakse koostööd ennekõike just nimelt Euroopa Liidu siseselt ja koostöö kolmandate riikidega on piiratud Ehm, samas Euroopa Liidu sisest koostööd äh, toimub väga palju, selles suhtes on raamprogramm olnud äh, kasulik. ehk siis Euroopa Liidu sisene koostöö liikmesriikide vahel kulgeb väga hästi. siis aga tekib küsimus, mis saab, äh, kui toimub Brexit ja see küsimus puudutab neid, kes teevad praegu koostööd Ühendkuningriigiga ja kes siis eh, kas kaotavad koostööpartneri või eh, muutub koostöö tegemine nende jaoks eh, raskemaks, sest Ühendkuningriik ei kuulu enam raamprogrammi. ja seetõttu me vaatasimegi raamprogramm seitse koostööprojekte Ühendkuningriigiga ja riike, kes teevad Ühendkuningriigiga rohkem koostööd. ja te näete, et ennekõike on need tugevad riigid nagu Taani, Norra ähm,, Šveits äh,, Prantsusmaa ja teised, kes teevad Ühendkuningriigiga rohkem koostööd ja kui Ühendkuningriik lahkub, on äh, koostöö tegemine nende jaoks äh, raskem. ja Iirimaa puhul tekib ka muidugi äh, piiririigi, piiririigiks olemise tõttu probleeme ja ühel pool on siis Ühendkuningriik, kellel on raskem teha edaspidi koostööd, aga teisel pool on tegelikult ka mitmeid Euroopa Liidu liikmesriike, kelle jaoks koostöö tegemine muutub keerulisemaks, sest Ühendkuningriik on edaspidi kolmas äh, riik. nagu ütlesin, on väga oluliseks äh, elemendiks äh, see, et suudetakse riiki meelitada uusi teadlasi, uut talenti, Euroopa teadusuuringute nõukogu aitab siin kaasa, sest ta maksab välja grante, mille abil siis teadlastel on võimalik ühest riigist äh, teise minna, seetõttu on Euroopa Teadusnõukogu grandid väga olulised. kui me vaatame seda slaidi, siis näeme, et on mitmeid riike, kellel on, äh, kellel on Euroopa Teadusnõukogu grante väga palju ja te näete, et ka siin on Ühendkuningriik väga edukas, aga seda jällegi selle tõttu, et Ühendkuningriik on avatud ja teadlaste jaoks atraktiivne. ning teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest teadlaste kutsumine ei ole meie, ei ole Ühendkuningriigi jaoks mingi probleem. millistest riikidest need teadlased tulevad, näiteks Itaalia, Saksamaa, Hispaania ehk siis riigid kelle võimalused kahanevad pärast Brexitit, nad ei saa enam saata oma teadlasi Ühendkuningriiki praktiseerima ja hiljem neid koju tagasi oodata. vähemalt mitte samadel tingimustel. ja me näeme, et Ühendkuningriik on, on taas väga oluline riik ja Brexit võib negatiivselt mõjutada teadlaste Euroopasse jõudmist. see on minu viimane slaid ja siin tahaksin ma rääkida sellest, milline on Brexiti mõju Horisont Euroopa programmile ma rõhutan veel kord, kui oluline on keskenduda just nimelt äh, äh, kõrgetasemelise teaduse tegemisele, aga lisaks äh, on oluline ka globaalne koostöö, sest nii saadakse endale paremaid, parimaid teadlasi, parimaid partnereid muidugi toimub selline kasulik koostöö ka Euroopa Liidu siseselt, äh, aga lisaks sellele ka assotsieerunud riikide ja kolmandate riikidega. ehk siis olenemata sellest, äh, milline roll on Ühendkuningriigil äh, tulevikus, kas ta on assotsieerunud riik, kas teda loetakse kolmandaks riigiks, kõige olulisem on see, et me endiselt säilitaksime avatuse, sest muidu ei ole koostöö ja andekate teadlaste enda riiki kutsumine tegelikult võimalik, aitäh! Grazie, grazie alla professoressa che ha fatto un quadro molto. aitäh. väga, väga spetsiifiline ettekanne ja tõepoolest natuke murettekitav oli kuulda, mis võib juhtuda, kui toimub Brexit, kuidas võib kahaneda äh, Euroopa Liidu teaduspotentsiaal ja teaduse tegemise võimekus. nüüd aga annan ma sõna äh, proua Katrin Maasile, kes räägib sellest, mismoodi Brexit äh, mõjutab Horisont Euroopat, aga eraldi räägib äh, ta ka Euroopa Teadusuuringute ja Tehnoloogiaorganisatsioonidest, lühidalt RTO-dest. Yes Okay, here we go. Good afternoon, everybody. tere ka minu poolt. aitäh, et olete mind täna siia kutsunud. mina esindan Leerut, mis on kahekümne kolme ähm, Euroopa ülikooli ühendav võrgustik meil on ka viis Ühendkuningriigi ülikooli, kaks Šveitsi oma. ma ei tea, kas te loete selle siit slaidilt välja, aga ma loen teile ette. Cambridge, Oxford, Imperial College of London, University College of London, Edinburghi ülikool ja Šveitsis siis Genf ja Zürich, Genfi ja Zürichi, Zürichi ülikoolid ja ma ähm, ma räägin sellest sellepärast, et äh, Šveits on meile oluline riik ja me olemegi nendega seotud läbi nende ülikoolide. Leru on selline organisatsioon, mis äh, aitab äh, Brüsselis läbi viia erinevaid teadusuuringuid ja töötab ka kõrgkooliõpingute ja innovatsiooniteemadega ma käisin just äh, rektorite assambleel, sinna tulid siis kokku kahekümne kolme ülikooli rektorid. see toimus Dublinis eelmise nädala lõpus ja seal oli ka viis äh, Ühendkuningriigi ülikooli. Nad äh, olid endiselt väga aktiivselt esindatud ja meil olid väga huvitavad arutelud tegelikult oleme neid arutelusid pidanud juba aastast kaks tuhat kuusteist, mil Brexiti referendum oli. alates sellest on igal Rektorite Assambleel Brexiti küsimust ka arutatud. räägin sellest selleks, et te saaksite aru, kui oluline on Brexit meie liikmetele. Ühendkuningriigi ülikoolid tahavad jääda Leeru võrgustikku ka pärast Brexitit. Nad tahavad osa võtta raamprogrammist ja meie kindlasti arvame, et see on väga teretulnud, sest Ühendkuningriigi ülikoolid on meie võrgustiku jaoks väga olulised partnerid ja seetõttu nad kindlasti ka jäävad meie võrgustikku. aga lisaks sellele loovad nad praegu ka ise partnerlussuhteid erinevate Euroopa ülikoolidega, selleks, et nad saaksid mm, paremini paremini tugevdada sidemeid, mida neil on vaja pärast Brexitit. ja nüüd ma jõuangi asjani, ehk siis saan öelda, et tegelikult ei ole midagi muutunud alates meie esimesest avaldusest, mille me tegime aastal kaks tuhat kuusteist, vahetult pärast referendumit. me ütlesime toona, et me toetame Ühendkuningriigi liikmeid, me toetame seda, et nad on jätkuvalt pühendunud koostööle Euroopaga ja me teeme omalt poolt kõik, et tagada, et äh, nende suhted, Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu suhted, äh, mille osas läbi räägitakse, räägitakse, oleksid sellised, et meie koostöö saaks jätkuda. see tähendab seda, et meie saaksime edaspidigi olla aktiivsed, et Ühendkuningriigi ülikoolid saaksid teha meiega koostööd, sellepärast et äh, see on mõlemale poole kasulik olukord, kui me selle koostöö kaotame, on see kahjulik nii neile kui meile. me oleme seda sõnumit tõesti ka korduvalt korranud ja selle aasta alguses, täpsemalt mais, tegime me, me ühe avalduse pärast seda, kui Theresa May pidas oma keskpanga kõne ja ütles, et Ühendkuningriik soovib kindlasti olla assotsieerunud Horisont Euroopa programmiga ka pärast Brexitit meie Leeru võrgustikus usume, et maailma kõige suuremad probleemid saab lahendada just nimelt ülikoolides ja ka teaduskeskustes teadusalane koostöö, mis toimub erinevates ülikoolides, erinevates liikmesriikides ehm, ja kaasab ehm, avatud innovatsiooni, kaasab tegelikult kogu maailma, on ainuke võimalus. ja seetõttu ongi vaja, et Ühendkuningriik saaks teaduse ja innovatsiooni alal jätkuvalt kaasa rääkida. meie jaoks on nad Euroopa ökosüsteemi lahutamatu osa ja seetõttu me kutsume Ühendkuningriiki, Ühendkuningriigi valitsust ning Euroopa Liidu kahtekümmet seitset liikmesriiki üles sellele, et teadusuuringud oleksid Brexiti lahenduse tähtsaks osaks. teadlased äh, ja akadeemikud peavad saama kaasa rääkida Euroopa äh, teadusalas ka pärast, äh, ka pärast Brexitit. me saame aru, et see on keeruline eesmärk kõneleja saab aru, et ta räägib pisut liiga kiiresti. me saame aru, et neid, neid eesmärke on tegelikult raske saavutada ja et läbirääkimiste laua taga tuleb lahendada äärmiselt palju küsimusi, aga nagu on öeldud, on tegelikult väga oluline, et teadlased ja teised akadeemilised töötajad saaksid ka tulevikus vabalt liikuda äh, Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel ning me püüame teha nii, et see oleks ka pärast Brexitit võimalik. pärast juunikuist avaldust võib-olla märkasite, et juulis andsime välja kümnest põhisõnumist äh, äh, koosneva dokumendi, see puudutab äh, Horisont Euroopat. me tervitame Euroopa Komisjoni ettepanekut ja oleme teinud omalt poolt ka mõned ettepanekud Euroopa Parlamendi Mika Hilleri raporti osas, kuigi see raport on nüüd vastu võetud. ja meie sõnumid olid järgmised. me tahame, et rahvusvaheline koostöö oleks tugevam. me tervitame seda, et Euroopa Komisjon kavatsebki rahvusvahelist koostööd tugevdada Horisont Euroopa programmiga. me leiame, et Horisont Euroopa programmis peaks olema võimalik osaleda ka assotsieerunud liikmena ja see võimalus tuleks siis anda eriti Ühendkuningriigile ja Šveitsile. Šveits peaks saama assotsieeruma, sa-, assotsieeruda samadel tingimustel nagu varem ning Ühendkuningriigile tuleks anda võimalus assotsieerumiseks, kui teatud finantstingimused ja muud tingimused on täidetud. ja kui te vaatate meie põhisõnumeid, siis te näete, et me esitasime ka muudatusettepanekuid, mille kohaselt siis võiksid assotsieerumisreeglid kajastada meie vaateid me ütlesime ka seda, et Leru võrgustik ei toeta sugugi seda, et tuleks äh, piirata ligipääsu teatud äh, programmidele, näiteks Marie Curie äh, programmile, et seda ligipääsu ei tuleks piirata nii, et ainult teatud väikesed, teatud väike arv riike saaks neid kasutada. kaheksandal novembril tegime me taas avalduse, nagu te näete ja meiega ühines kolmteist Euroopa assotsiatsiooni, mis samuti esindavad erinevaid Euroopa ülikoole. näiteks EUA, Cesar, Coembra, Unica, The Guild ja paljud teised. tegemist on tegelikult väga paljude ülikoolidega kogu Euroopast ja me tunneme muret selle pärast, et Euroopa Parlamendis toimuvad läbirääkimised ehk äh, õõnestavad raamprogrammi kõige tähtsamaid põhimõtteid ja tekstis me ütlesime, et meie arvates peaks raamprogramm olema jätkuvalt selline, et selle abil kehtestatakse äh, teadus, äh, kõrgetasemelise teaduse kvaliteet, kõrgetasemelise teadmise, teaduse standard Euroopas. mulle teeb muret, kui öeldakse, et Horisont Euroopa peaks olema ainult Horisont Euroopa, see ei tohiks olla ühtekuuluv Euroopa. me oleme vastu ka ettepanekule, millega tahetakse takestada kolmandate riikide ligipääsu Horisont Euroopale. mulle tundub, et artikkel kaksteist on ITRE komisjonis vastu võetud, et te võtsite selle vastu täna, kiitsite selle heaks täna hommikul ja minu jaoks on see murettekitav. ja lõpetuseks tahaksin rääkida ajastusest. me loodame, et institutsioonid töötavad nii kiiresti kui võimalik. muidugi sõltub see kõik poliitilistest läbirääkimistest ja sellest, mida Brexiti osas kokku lepitakse, kuid Horisont Euroopas on ka endas selliseid elemente, mille läbirääkimine on keeruline. siiski oleks äh, halb, kui Horisont Euroopa käivitamine hilineks. Horisont kaks tuhat kahekümnega nii oli ja ma soovin, et see ei korduks. Äh, võib olla ka probleeme Ühendkuningriigi assotsieerimisega, aga loodetavasti äh, see, see probleem ei kujune väga pikaajaliseks kõigepealt peame ära ootama tippkohtumise tulemused ehm, pühapäeval, seejärel selle, mida räägib meile Ühendkuningriigi alamkoda järgmisel eh, nädalal. siis saame me teada, mismoodi Brexit edasi läheb ja mis tüüpi Brexiti me lõpuks saame. aga tähtis on see, et kõik osalised peaksid aru saama, et äh, teadusuuringute küsimuse võimalikult varane lahendamine on äh, sobilik äh, positiivne signaal nii Ühendkuningriigile kui Euroopa Liidule. tänan teid! suur tänu ka teile! tõepoolest teie esinemine leidis siin saalis väga sooja heakskiidu ja nüüd me anname sõna proua Elizabeth Kuiperile. ma loodan, et ma hääldasin teie äh, nime õigesti. ilmselt mitte, lisab kõneleja. palun vabandust. ka äh, see kõneleja räägib Brexiti potentsiaalsest mõjust Horisont Euroopa programmile ja sellest, kuidas see võiks mõjutada tööstust, ennekõike ravimitööstust, mis on meie jaoks väga oluline aitäh! aitäh meid täna siia kutsumast, mul on väga hea meel, et ma saan FBA-t esindada ja farmaatsiatööstuse vaatevinklist seda küsimust äh, valgustada. Brexiti läbirääkimiste algusest me oleme öelnud, et farmaatsiatööstuse ja farmaatsiatööstuse liitude jaoks on kohe algusest peale äh, tähtis olnud olla ühenduses Ühendkuningriigi kolleegidega. me peame hoidma kokku ja tegema koostööd. ja on tõesti õiglane öelda, et farmaatsiatööstuse jaoks ei ole tähtsad mitte ainult ärivõimalused, meedias räägitakse väga palju, kui palju läheb Brexit maksma tööstusettevõtetele, kui neil tuleb oma äh, peakortereid äh, ümber tõsta aga ma arvan, et meie jaoks äh, on väga tähtis, et meil oleks äh, tööstus, mis äh, hoolib patsientidest ja tervishoiust ja sellepärast see tööstusvaldkond on ka erinev ning just sellepärast me pöördusime härra Barnier poole kohe alguses, läbirääkimiste alguses me ütlesime, et see ei puuduta mitte ainult poliitikat, Brexit ei ole midagi tavalist vaid et me peame jätkama koostööd Ühendkuningriigiga ka pärast nende lahkumist me tahaksime, et poliitilisse avaldusse, mis pühapäeval vastu võetakse, kaasataks ka meie äh, sektor, sest meie sektor on erinev, see puudutab rahva tervist ja patsiente ning oleks väga tähtis toonitada juba poliitilises avalduses seda, selleks et hiljem oleks võimalik selle juurde tagasi tulla, kui hakatakse läbi rääkima Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete üle nüüd, et teile natukene ülevaadet anda ja andmeid selle kohta, milline on seis ja kui tähtis on, et farmaatsiatööstus teeks koostööd Ühendkuningriigiga. teadus- ja arengutöö on meie äh, tööstuse äh, toitjaks ja just sellepärast, äh, nagu te siit slaidilt näete, on meie jaoks teadus- ja arengutöö nii tähtis, te näete, kui palju me kulutame. kolmkümmend viis miljardit eurot Euroopas investeeritakse sellesse valdkonda ja meil töötab seitsesada nelikümmend viis tuhat inimest. see peaks andma siis ka mulje, millistest suurustest me räägime. kohe algusest peale, selle kõrval, et me keskendusime tarneahelale, ja me oleme siin tõesti teinud väga palju koostööd äh, liikmesettevõtetega ja me oleme ennast ette valmistunud ka selleks, et kui lahkumislepingut ei tule ja me teame, et tarneahelas äh, tulevad suured muudatused, nelikümmend viis miljonit ravimit jõuab igal kuul Ühendkuningriigist Euroopasse ja kolmekümmend seitse miljonit erinevat ravimit läheb Ühendkuningriiki, nii et tõesti tarnimine on meie jaoks üks tähtsamaid küsimusi, täpselt samamoodi nagu teadus- ja arengutöö ja me oleme sellele keskendunud. peame jätkama teadus- ja arengutööd, tegemist on üleilmse äh, tööstusega Euroopa Liit on väga tähtis ja need väga huvitavad andmed, mida mu kolleeg näitas, äh, äh, tõesti ei ole siin mõtet äh, üleilmset vaatevinklit silmist kaotada. peame, ei tohi teha siin vahet liikmesriikide ja Ühendkuningriigi vahel, sest me kaotaksime kõik, mis me viimase kolmekümne viie, neljakümne aasta jooksul oleme teinud ja Ühendkuningriik mängib väga tähtsat rolli ja just sellepärast on ka tähtis koostöö jätkamine. Ühendkuningriik on tähtis sellepärast et, et kümme protsenti kogu Euroopa Liidu kogutoodangust tuleb Ühendkuningriigist ja Ühendkuningriik panustab Euroopa Liidu kogu teadus- ja arengutöösse umbes kakskümmend protsenti. ja selles mõttes Ühendkuningriik oli esimene liikmesriik, kus äh, oli ka minister, kes vastutas selle eest. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli neil tõesti minister, kes tegeles siis tõesti äh, alusuuringutega äh,. nii et tõesti väga tähtis oleks, et äh, koostöö ja kontaktid säiliksid ning seda eriti, kui mõtleme ka Euroopa Parlamendi valimiste peale järgmisel aastal ja kui me räägime sellest, mida on vaja Euroopa jaoks, uue Euroopa Komisjoni kolleegiumi jaoks. on väga tähtis, et iga euro, mis investeeritakse investeerimisfondis, tooks endaga kaasa veel kuus eurot eh, eravahenditest. nii et Euroopa on teadus- ja arengutöös väga tähtis nüüd Ühendkuningriigi lahkumine ja leping, mis võetakse vastu pühapäeval ja mille puhul me tõesti loodame, et Ühendkuningriik jääb Horisont Euroopa programmi osaliseks. ja selle puhul on väga tähtis hoolitseda selle eest, et äh, meie sektor jääks ka üleilmselt konkurentsivõimeliseks. Ühendkuningriik mängib siin väga tähtsat rolli, kakskümmend protsenti kogu uuringutest aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kuusteist tuli Ühendkuningriigist. peale selle on Ühendkuningriigis täiesti ainulaadsed uurimisvõimalused, mis tugevdavad ka Euroopa Liidu teadust. siin ei ole tegemist ühesuunalise ähm, kasulõikamisega. ka Euroopa Liit äh, lõikab väga palju kasu teadusasutustest Euroopa, äh, Ühendkuningriigis. näiteks Mary Lyoni keskus ja Wellcome Trust, äh, Sangeri instituut nagu kolleegid siin juba eelnevalt ütlesid, need instituudid mängivad väga tähtsat rolli, on tähtis, et Ühendkuningriigi teadlased osaleksid ka Euroopa programmides ja saaksid Euroopa fondidest vahendeid. suurim öö, ähm, avaliku erasektori koostööprogramm ongi just farmaatsiatööstuses, just sellepärast on väga tähtis, et me säilitaksime selle õrna õhukese tasakaalu, mis meil on ülikoolide, teadlaste ja erainvesteeringute vahel. tegemist on sellise ökosüsteemiga, mis on loodud ja mis peab säilima. ja me tahame, et need kontaktid säiliksid ka pärast Brexitit. peale selle on väga tähtis siin mainida ka riskikapitali, mida Äh, on tagatud äh, ja millele lisaks on siis kasutatud ka Euroopa Investeeringufondi vahendeid. Brexiti mõjude kõrval tuleb äh, öelda, et see ei mõjuta mitte ainult teadus- ja arengutööd, vaid ka teadlaste liikuvust mm, tõesti väga palju ühistööd on ravimivaldkonnas ära tehtud ja väga palju fond, rahastamist tuleb üleilmsetelt ettevõtetelt, kus töötab väga palju intelligentseid töötajaid ja see paindlikkus peab säilima ka tulevikus, see paindlikkus, ülemaailmne paindlikkus ka pärast Brexitit Euroopa kakskümmend seitse liikmesriiki ja Ühendkuningriik peavad tegema koostööd migratsioonivaldkonnas ja teadlaste liikuvuses. ei või juhtuda see, et äh, inimeste karjäärid blokeeritakse sellepärast, et neil ei ole võimalik liikuda vabalt erinevate liikmesriikide ja Ühendkuningriigi vahel, millest on saanud siis kolmas riik. nii et FBA meie farmaatsiatööstuste äh, liit toetab süsteemi, kus liikumine oleks lihtne. ma, me leiame, et see peaks olema lihtne ja kiire. eks me siis näe, milline see lahkumislepingu lõplik versioon ja me peame analüüsima seda lepingut, sest äh, kaheksakümmend protsenti on tegelikult juba kokku lepitud, aga nüüd on vaja ära oodata lõpp sätted selleks, et teada saada, kuidas see lepingi lahkumine mõjutab siis nii mobiilsust kui ka teadlasi. siin on toodud juba näiteid Ühendkuningriigist, mis ei ole olnud väga lootustandvad selles osas, kui peindli-, paindlik see uus süsteem on. ja kui teadlastel on võimalik minna Ühendkuningriiki või mõnda äh, teise liikmesriiki või ka väljapoole Euroopa Liitu, siis äh, süsteem ei tohiks olla selline, kus äh, sind takistatakse pigem teadlasena ja just sellepärast me loodamegi, et see süsteem, mis välja töötatakse, on lihtne ja pragmaatiline. sest me sõltume tõesti kõrgete oskustega teadlastest ja sellest, et nad saavad liikuda ühest piirkonnast ja riigist teise. seda mitte ainult teaduse tuleviku pärast, vaid ka tulevaste põlvkondade pärast umbes kuusteist tuhat tudengit Euroopa Liidu liikmesriikidest on praegusel hetkel juba registreeritud Ühendkuningriigi kõrghariduse asutustes ja nendest umbes kuus tuhat viissada äh, jätkavad siin äh, õpinguid pärast äh, doktoritöö koostamist, nii et see on väga tähtis meie tuleviku jaoks, et nad saavad oma tööd jätkata nüüd paari päeva pärast peaks lõplik lahkumisleping olema siis laual ja ka poliitiline avaldus ja Horisont Euroopa üle täna hääletati ka teie komisjonis ning on tõesti väga tähtis, et me jätkame seda tööd, ka nõukogu tuleks kaasata sellesse lepingusse ja nõukogu peab silma peal hoidma ka sellele, et Ühendkuningriik saaks tulevikus jätkata Horisont Euroopa programmides ning ma tõesti loodan siin kainele mõistusele ka Ühendkuningriigi poole pealt, sest ei ole nii, et nõukogu peab neid küsimusi arutama ja seda ettepanekut äh, ja ka teie komisjon, vaid me tõesti peame lootma selle peale, et ka Ühendkuningriigi puhul kaine mõistus võidab ja et äh, isegi kui nad ei saa enam projekte võib-olla juhtida, et nad siis täielikult ei blokeeriks oma osalust, nii et see on ka pigem selline poliitiline punkt. ja lõpetuseks tõesti tahaksingi öelda, et Horisont kaks tuhat kakskümmend programmides osalemine, Euroopa Investeerimispanga programmides osalemine on teadustöö jaoks tähtis ja ka teadlaste liikumise jaoks tähtis ja see ei ole mitte tähtis meie kui äriettevõtete või tööstussektori jaoks, vaid üleüldiselt rahva tervise ja patsientide jaoks. aitäh! suur tänu! suur tänu selle huvitava ettekande eest, aitäh ka järelduste eest! me alustame nüüd aruteluga. mõned kolleegid on juba mul siin nimekirjas kolleeg Danika rääkis ka juba, Danika, me rääkisime väga palju Horisont Euroopast, tema oligi ka raportööriks Euroopa Parlamendi poolt sellele programmile, nii et teil on nüüd sõna. aitäh kõigepealt, suur tänu kõnelejatele. olin täiesti nõus kõigega, mida te ütlesite. mul oleks olnud hea meel, kui ma oleksin kõiki neid ettekandeid näinud enne Brexiti referendumit. sest äh, mina leian, et tegemi-, tegemist oli pimeda otsusega. eriti kui vaadata, kuidas need otsused välja kujunesid. sest nüüd, äh, kolm aastat hiljem, oleme me olukorras, kus tuleb rääkida sellest, äh, mis on tagajärjed, milline kahju tehti tõde, tõde on aga järgmine. see ei ole Euroopa Parlament. ja meie ei saa öelda, mida on võimalik teha. see puudutab valitsusi. Ühendkuningriik otsustas selle protsessiga pihta hakata ja see mis täna parlament otsustas, oli ühehäälselt vastu võetud, kõik poliitilised, kõik fraktsioonid toetasid seda. ma ei mäletagi, millal viimane kord meil selline olukord parlamendis oli. meie oma hääletusega näitasime, et Ühendkuningriik on osa Horisont Euroopas. kui Ühendkuningriik nüüd otsustab Euroopa Liidust lahkuda, lahkuda Horisont Euroopast. ja teha koostööd Euroopa Liidu institutsioonidega. siis tekib küsimus, et kui ta tahab siiski koostööd teha Horisont Euroopa raames, siis millistel tingimustel ja kuidas? aga vastuse sellele küsimusele saab anda ainult Ühendkuningriik, nii et uks on avatud <laughs> võtame kõik vastu, aga me ei saa midagi otsustada. ja ütlen seda raportöörina. muidugi kohtusin Ühendkuningriigi valitsuse esindajatega, kõikide organisatsioonide esindajatega, Caesari teiste programmide läbiviijatega ja kõik ütlesid mulle ühte ja sama. Ühendkuningriigi lahkumine on väga halb et millised on siis tagajärjed erinevatele valdkondadele, ülikoolidele, teadustööle, tööstusettevõtetele. aga me ei saa midagi teha. see ei ole meie kätes. me ei saa siin kaasa rääkida. see, mida meie saime otsustada, seda otsustasime, otsustasime, et Ühendkuningriik on osa Horisont Euroopast ja kui nüüd Ühendkuningriik otsustab lahkuda või ka mitte lahkuda, seda saab teha ainult Ühendkuningriik, aga siin on ka üks aga. teatud aruteludes Ühendkuningriigi ametnikega jäi mulle mulje, et nad tahavad kirsse tordilt noppida. Nad ütlesid, et äh, me võiksime Euroopa Liidu partnereid äh, veenda, et mis on Ühendkuningriigi jaoks tähtis, et seal me jääme programmidesse, peame läbirääkimisi mis meie jaoks pole tähtis, seal me ei osale. kuulasin, mida te ütlesite siin teadlaste vaba liikumise kohta. Euroopa Liidu üheks kõige tähtsamaks väärtuseks ongi ju see, et kõik saavad vabalt ringi liikuda, teadlased, arstid, kes iganes ma ei tea, mis toimub läbirääkimistel, aga ma tahaksin Teil paluda veel kord pöörduda Ühendkuningriigi valitsuse poole ja alustada mõistlikke vastutustundlikke läbirääkimisi. meil on olnud päris mitu kohtumist Michel Barnier ja Kiefer Hofstadiga ja see, mida nad meile rääkisid, ei olnud kahjuks väga lootustandev. nii et äh, see oleks siis nii-öelda minu vaatevinkel Brexiti kohta ja me peame hoolitsema selle eest, või vabandust, me peame tunnistama, et Euroopa Parlamendis kõik on olnud ühel seisukohal. meie hääletasime täna ja tõesti, fraktsioonid hääletasid kõik ühtemoodi. Ühendkuningriik. ei ole mõtet vaadata siin praegu Horisont kahe Euroopa poole või koostöö peale kolmandate riikidega. nüüd Ühendkuningriiki peab vaatama, milline on nende koht. kui nad otsustavad lahkuda Euroopa Liidust, siis tekib küsimus, et mis on siis ka läbirääkimiste lõpptulemus. tahan seda väga selgelt öelda. ma tõesti saan aru teie pingutustest äh, kui keegi soovib siin lobitööd teha, siis ma juba ütlesin, uksed on lahti. meie tahame teha korrektselt kõike. me ütleme, et Ühendkuningriik on osa Euroopa Liidust ja osa Horisont Euroopas, kui nad otsustavad nüüd lahkuda, siis äh, Ühendkuningriigi valitsus peab otsustama, millistel tingimustel. nüüd tippteaduskeskused, Horisont Euroopa raportis me just tippteaduskeskuste kriteeriumitega tegelesime, tegime neid nähtavamaks, läbipaistvamaks, selleks, et me saaksime kõigile näidata, miks mõni projekt välja valiti, mis alustel. selleks, et kõik oleksid paremini informeeritud, vaadake, selline oli hange, selline on tulemus ja kõik välja valitud projektid on ka väga läbipaistvalt äh, välja toodud ja kõik saavad nendega tutvuda. ma arvan, et see on väga tähtis samm ja et te olete ka sellega rahul. tegemist on äärmiselt läbipaistva menetlusega, mille täna Euroopa Parlament ka heaks kiitis koos selgete kriteeriumitega selle kohta, et kui keegi on, kui keegi ei ole rahul väljavalimismenetluse tulemusega, siis kelle poole pöörduda? milline on see apellatsioonikomisjon? siin on erinevad äh, sammud ja etapid, ei ole mõtet äh, e, e, öelda lihtsalt, et äh, ollakse tippteaduskeskus, vaid tuleb hoolitseda selle eest, et see tipp tasemel teadus ka tõesti tagatakse. ja ma olen kindel, et meie toetame vägagi sellist lähenemist. Te rääkisite ka kasusaajatest. kahjuks Horisont Euroopa vahendid tulevad Euroopa Liidu maksumaksja taskust. ja me peame neile ükskõik millal oleme võimelised selgitama, kuidas seda raha kasutatakse. ja kuidas me jagame seda raha. miks me peaksime raha andma VKE-dele, mis on kuskil maailmas? jah, meil on siin olnud äh, varem probleeme, aga nüüd Ühendkuningriik saab ise otsustada. üks asi on see, et sul on tea-, teaduskeskused ja ülikoolid, mis teevad koostööd erinevates äh, projektides, aga teine asi on anda viiskümmend tuhat eurot grantidena VKE-dele enamus Euroopa Parlamendi liikmetest ütles, et me ei usu, et see on mõistlik, sest nad saavad raha omavalitsustelt, neil on omad fondid. ja teiseks on väga selge kriteerium paika pandud horisont Euroopa jaoks, et Euroopa finantshuvid peavad olema kaitstud. me peame olema võimelised kontrollima ja ka kontrollikojale andma meetmeid selle kohta, et nemad saaksid kontrollida, mis juhtus Euroopa maksumaksja rahaga. nii et äh, VKE-dele raha külvamine üle maailma, külvamine, selle puhul tuleks mõelda selle peale, kuidas tagada seda siis, et kontrollikoda saab kontrollida kogu maailmas, kuidas seda viitekümmet tuhandet eurot äh, kulutati, see ei ole lihtsalt tehtav. sellepärast ei ole see ka võimalik. VKE-d kogu maailmas. Nendele raha andmine Euroopa Liidu vahenditest, sellel ei ole mitte mingit mõistlikku alust ja teiseks finantshuvide kaitse. ja see, et meie peame hoolitsema selle eest, et kontrollikoda on võimeline kontrollima vahendite kasutust. see oleks minu poolt kõik, sest kõik ülejäänud küsimused, mis teie tõstatasite Nendega olen nõus, suurem osa meist on nõus. ja siin ei ole tõesti midagi, mida ma saaksin teile lisada. see on tõesti väga kurb, mis toimub. olen ku-, ära kuulanud Ühendkuningriigi uudised, Euroopa teaduskeskused ja olen näinud, kui halvasti nad ennast tunnevad. aga mis on tagajärjed? aga me peame mõtlema ka, millised tagajärjed on Euroopa poole pealt. me kaotame siin kõik. me teame, mis on tulemuseks, sest läbirääkimiste tulemus eh, tuleb ka Euroopa Parlamenti kinnitamiseks kõik Euroopa Liidu kakskümmend seitse liikmesriiki peavad selle kinnitama, aga ma olen veendunud, et ükskõik ja ja see, et ei saada aru, et kui on piirid, ei ole võimalik aidata neid, kes on kõige haavatavamad. pikaajalised vähiuuringud, grafiini väljatootamine, ka sellega alustati Manchesteri ülikoolis ja ei invest- ja tuleb ju investeerida pikaajaliselt ja selleks on vaja tagatisi. Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Horisont Euroopa on need programmid, mille kaudu saabki pikaajaliselt investeerida. me peame tagama teadlaste vaba liikumise kogu Euroopas selleks, et Äh, tagada see, et Euroopa jääb ka tulevikus äh, teaduste valdkonnas esinumbriks. peame tegema koostööd koos oma kõige andekamate inimestega ja olen täiesti nõus Staniga. Dan nõudis, et Horisont Euroopa programmi puhul Ühendkuningriik oleks täieõiguslik liige. me hääletasime selle üle ja kõik fraktsioonid toetasid seda ettepanekut ka ma, mina olen nõus, et me peame saama uue referendumi lepingu lõplike tingimuste üle. inimesteni tuleb jõuda ja nad peavad saama õiguse sõna sekka öelda. ma tahtsin äh, ühe meediakanali poole pöörduda sellest, et rääkida Iirimaa ja Ühendkuningriigi äh, vahelistest energiakanalitest ja teate, mis see meediaettevõte tegi ja seda enne referendumit. Nad olid nii vastutustundlikud, et selle asemel nad äh, äh lasid eetrisse UKIP-i filmi selle kohta, kuidas kliimamuutusi ei toimu. meie tegime sadu pressiavaldusi iga nädal ja nad ei avaldanud neid, nii et minu küsimus teile on, kuidas või mis te arvate, kui palju Ühendkuningriigi valitsus teid kuulab? teine Theresa käib Brüsselis läbirääkimisi pidamas, aga see Theresa siin ei saa lubada seda, et tema valijad tema valimisringkonnas kannatavad Brexiti pärast. E un altro intervento da un'altra collega britannica molto apprezzata, la collega Moody. kolleeg Moody, palun uh, uh,. So another remain British. järgmine Briti kolleeg, kes sooviks jääda uh, Euroopa Liitu ja võtab nüüd sõna pärast Theresat ja, ja vaatevinkel on meil sarnane tulen tagasi selle punkti juurde neljakümne viie miljoni ja kolmekümne seitsme miljoni ravimikarbi kohta. ühelt äh, farmaatsiaettevõttelt kuulsin eelmisel nädalal, et siis, kui Ariana Grande kontserdi ajal toimus terrorirünnak Manchesteris, siis tegelikult ei olnud piisavalt sidemeid ja ravimeid Manchesteris selleks, et äh, viitesadat haavatut äh, aidata. paljud neist olid ju lapsed ja nad siis, need ravimid toodi väga kiiresti lennukiga ja need ravimid jõudsid tundidega Manchesteri just sellepärast, et me oleme integreeritud Euroopa Liitu, mitte mingeid küsimusi polnud vaja esitada ei lennujaamades, üheski lennujaamas ühtegi tollimenetlust polnud ka vaja täita selleks, et äh, äh, päästa siis nii palju elusid kui võimalik nii et see on ka tegelikult päris šokeeriv, kui selle peale mõelda. aitäh Tanile! ta on tõesti väga palju pidanud kannatama ähm,, sest olen nõudnud, et Horisont Euroopas Ühendkuningriik oleks äh, Euroopas, Horisont Euroopas Ühendkuningriik oleks võimalikult tihedalt kaasatud. Tanel on täiesti õigus, äh, et Euroopa Liit ei tekita siin probleeme Euroopa Liidu ettevõtted äh, ka mitte. siin on nüüd punased jooned paika pandud. ja seda ei teinud nemad. ma tõesti loodan, et äh, selle nädala tulemus äh, on laiendatud raamistik ja et meil on võimalik teadustöö kaasata sinna raamistikku ja et me saaksime ka võimalikult palju osaleda Horisont Euroopas tulevikus aga mul on veel mõned märkused. Te mainisite seda, mis saab, kui lahkumislepingut ei tule. suur enamus Briti alamkojas on lepingute lahkumise vastu ja ma eeldan, et ka kakskümmend seitse liikmesriiki, isegi kui asi nii kaugele läheb, ei laseks meil ennast nii palju vigastada ja ei laseks sellel õudsel kahjul tekkida, mis tuleks ilma lepinguta. siin on tõesti täiskasvanulik lähenemine, mis kindlasti võidab. ja tõesti loodan, et äh, kaine talupoja mõistus ka mingil hetkel tuleb esile nendes aruteludes ja see lepingute lahkumine ei tohiks olla ka väljapressimine, nii nagu praegu seda kasutatakse vaba liikumine on väga tähtis, Tanil on õigus, vaba liikumine on üldine põhimõte. ja see ei ole, muide ei ole tegelikult üldse mitte nii ebapopulaarne. tegelikult, kui küsida otse vaba liikumise kohta Ühendkuningriigis inimestelt äh, ja vaba liikumise kohta Euroopa Liidus, siis tegelikult äh, vaba liikumine on pigem positiivne üle, üle viiekümne protsendi Ühendkuningriigi kodanikest toetab vaba liikumist. ja see on tegelikult muutunud äh, pärast referendumit, aga tulemused ei olnud ka enne referendumit väga halvad. see on väga tähtis äh, ja nüüd veel üks tähtis punkt, äh, mis puudutab Ühendkuningriigi valitsust, see, mida on siiamaani öeldud, et lõpetatakse vaba liikumine täielikult ja teiseks Ühendkuningriigi migratsioonipoliitika, kuidas see toimib ja neid palku, mida välja pakutakse. rääkides nüüd sellest sektorist, et te räägite siin tõesti inimestest, kes on lõpetanud doktoriõpingud. esiteks on meil probleem, et me ei saa enam piisavalt tudengeid ja teiseks ka pang-, palgatasemete paikapanek selles valdkonnas on väga problemaatiline. olen nõus ka sellega, mida öeldi teaduse arengutöö ning äh, pikaajaliste investeeringute kohta. võtan kohe kokku alusüüringud äh, täiesti nõus äh, Theresaga olen töötanud organisatsioonidega, mis viivad läbi neid uuringuid, me kõik võidame sellest. samamoodi haruldased haigused, jällegi üks valdkond, kus tuleb meil koostööd teha. nii et lõpetuseks olen nõus kahe eelkõnelejaga. reaalsus. eks see kus me praegu oleme. reaalsus on palju äh, selgem. ma ei usu, et äh, see praegune leping jääb äh, püsima nii, nagu ta on, nii et see on ka äh, piisavalt hea leping. ma ei usu, et lepingute lahkumine on üldse võimalus, mida keegi ka üldse kaaluks. ja mingil hetkel saavad võimalused otsa ja siis tundub täiesti õiglane ja ütlen seda endise ametiühingu tegelasena, et ma ei oleks kunagi nõus lõpliku lepinguga, ilma et äh, rahvas saab oma sõna sekka öelda, et tuleb see leping nüüd rahva ette viia ja öelda, mida te arvate, et see on nüüd see, mis on välja töötatud, asjad on edasi liikunud, liikunud ja selline on nüüd see ettepanek lõplikul kujul ja tõesti õige on nüüd see, et teie valijatena saate ka võimaluse teha nüüd äh, informeeritud otsuse. ja kui meil toimus esimene referendum, siis ülikoolilinnades hääletati ühend, hääletati Ühendkuningriigi Euroopa Liidu jäämise poolt, sellepärast et ülikoolid jõuavad äh, vähemalt osaliselt ka kogukondadeni ja nad said äh, selgitada, mis on kaalul nii et ma arvan, et mida rohkem infot tuleb, seda parem. selle rohkema infoga on meil võimalik äh, aidata inimestel teha informeeritud otsus, mis minu arvates siis ka peegeldaks parimaid huvisid minu koduriigi jaoks. aitäh! aitäh kolleeg Moodile. ja nüüd härra Pullak, palun. Uh, aitäh! aitäh äh, esitluste eest, need olid minu meelest huvitavad. saan öelda, et äh, vaba Britannia väljaspool Euroopa Liitu ootab võimalust teha teiega koostööd. ja me kuulsime paljusid asju, mis seonduvad selle hirmutamisprojektiga, et ähm, see või teine asi võiks juhtuda, me oleme seda kõike enne kuulnud. Joan, äh, kui ma Westminsteris töötasin, ja kui Ühendkuningriik ei liitunud euroga, siis meile öeldi, et meie majandus kannatab, et suured autotöötjad, tootjad lahkuvad, et meil on ees tume tulevik. meie euroga ei liitunud ja majanduslikult läks meil hästi, me oleme endiselt suuruselt viies majandus maailmas. meile öeldi loomulikult, et vahetult pärast referendumit tulevad tohutute töökohtade kaod, et on oodata näiteks negatiivseid lisaeelarveid ja nii edasi, aga mitte midagi sellist ei tulnud, sest see kõik oli seotud lihtsalt selle hirmutamisega, millega tegelesid jääda soovijad, kes ei soovinud, et me lahkuks Euroopa Liidust. tegemist oli toonaste poliitiliste argumentidega, selliseid asju ikka tehakse valimiste ja referendumite puhul, aga need on osutunud täiesti valeks ja see, mida me praegu kuuleme, on jälle hirmutamine. me kuulsime logistikast ja tarneahelast. ma olen viis aastat töötanud Chartered Institute'is logistika ja transpordi vallas, mis tegeleb tööstuse tarneahelatega. ma tean, kuidas tarneahelad toimivad. ma käisin foorumitel ja äh, ja need probleem, asjad ei ole nii problemaatilised, nagu on äh, siin esile toodud. Ühendkuningriik juba praegu kaupleb paljude riikidega ÜR, WTO reeglite kohaselt, see ei ole problemaatiline ja isegi ilma lahkumisleppeta saaksime asju äh,, allkirjastada lepinguid, mis paneks asjad meie jaoks suurepäraselt toimima nii et me peame tõesti neid, nendesse argumentidesse suhtuma skeptiliselt. Ühendkuningriigi jaoks on olemas äh, suurepärane tulevik väljaspool Euroopa Liitu äh, ja loomulikult teeme koostööd Euroopa Liidu ja ülejäänud maailmaga. minu kolleegid ütlevad mulle, et äh, teised Europarlamendi saadikud on öelnud, et oi jumal, te lahkute ja nii edasi. ma võin teile öelda, et Ehm, parlamendisaadikud äh, on mulle öelnud, et äh, mulle, me, me, ma soovin, et me sooviksime koos teiega lahkuda, nii et äh, on erinevaid arvamusi, ootan äh, tulevikku väljaspool Euroopa Liitu ja räägitakse sellest teisest referendumist sellepärast, et kaotati esimene referendum, mis oli kõige suurem demokraatlik hääletus Euroopa Liidu, Ühendkuningriigis ja nad lihtsalt eitavad ja ei suuda selle referendumi tulemustega leppida ja tegemist ei olnud lihtsalt referendumiga, vaid see oli referendum, kus valitsus äh, sõnaselgelt ütles, et meie äh, viime need tulemused ellu, nii et äh, ei saa hääletada niikaua, kuni saadakse tulemus, mida soovitakse saada ja kui rikkuda demokraatia reegleid, kui äh, Äh, kui mitte võtta arvesse referendumi või hääletuse tulemust, siis see on täiesti häbiväärne, aga me oleme näinud, et seda tehakse teistes riikides, aga Ühendkuningriigis see nii ei lähe. ootan äh, tulevikku. aitäh. palun, et te siin äh, ei hakkaks uuesti Brexitist rääkima, vaid jääksime teema juurde. E, kolleeg Gräzin, praegu. see on üldine äh, üleskutse. And I have one question. mina olen siin uus, mm, ütleb kolleeg Gräzin ja mina olen eestlane, professor, konservatiiv ja olen ainus siin, kes äh, kaitseb äh, suurt, suurepärast riiki, Ühendkuningriiki, aga õnneks ma olen siin äh, teine, kes seda teeb. mu eelkõneleja ütles, et neid asju, mida, ära, millest ma mõtlesin, aga räägiks asjadest, mis on veelgi huvitavamad. Äh, kogu selle arutelu jooksul siin ja mujal on kõik öelnud, et kaks äh, prouat enne viimast härrat, et, äh, et Euroopa Liit soovib, et Ühendkuningriik äh, kuuluks Euroopa Liitu, Ühendkuningriik soovib saa-, jääda, nüüd ma küsin, et kuidas see võiks nii minna, et Brexitini üldse jõuti? ma tean, milline on see tavaline vastus, et see kuratlik Nigel Farage hullutas rahvast äh, kui ta on tõesti nii kuratlik inimene, siis las ta olla. mind üllatas üks teine asi. mind tõesti väga üllatas see, et Brexit oli, jäi ainsaks, sellepärast et oli äh, terve rida teisi riike, kes ka sama teha mõtlesid. ma ei tea, kas nad jäävad siia või mitte. Itaalia ja teised riigid mina siin mõtlen ühele teisele asjale, et võib-olla me peaksime maha rahunema ja iseendalt küsima, meie, eurooplased ja Euroopa Parlamendi saadikud, et kuidas see nii läks, et milli, mis vigu meie tegime, mida tegime meie valesti, et see nii läks? aga see hüsteeriline mm, karjumine, et oi kui õudne ja mis siis nüüd lähe-, hakkama saa-, juhtuma hakkab, siis see ei vii meid paremasse tulevikku. kui on inimesi, kes ütleks, et mis valesti läks, et võib-olla oli midagi euroalaga valesti, rändepoliitika ja, ja nii edasi, et kui me ise ütleme, et me tegime vigu, siis ma hakkan uskuma, et võib-olla kunagi äh, Ehm, tuleb päev, kus me enam ei tee vigu, kus me elame paremas Euroopa Liidus, oleme paremini, paremad sõbrad, saame üksteisest paremini aru ja nii edasi. nii et praegu ei ole aeg inimesi kritiseerida, võib-olla me ei ole seotud äh, nende inimestega nii palju äh, tavakodanikega, kellega me peaksime olema seotud, võib-olla me oleme liiga öö, elitistlikud, võib-olla oleme võimelised tegema üksnes intellektuaalsete projektidega ja ei mõista inimeste tegelikke vajadusi, aga inimesed, lihtsad inimesed tahavad töökohti, nad kardavad mingeid asju, nad tahavad head haridust, me kuulsime täna heast haridusest, aga vabandust, millal te seda viimati nägite, seda head haridust? olles ka Ühendkuningriigus äh, inimestega rääkinud, siis äh, seal ei ole enam seda head haridust, see on äh, kadunud. aga me ise ei kritiseeri iseennast ausalt, ilma paanikata. ja alles siis, kui me ütleme, et asjad läksid valesti ja see oli meie süüdi, kui me seda ei ütle, siis korratakse Brexitit veel mitu korda aga palju õnne brittidele. nii et äh, olgem enesekriitilised, see oli minu sõnum. Grazie di tutti suggerimenti personalmente. aitäh kõigi ettepanekute eest. mina küll ei soovi rohkem ühtegi Brexitit, vähemalt mis puudutab minu riiki aga ma ei ole siin kuulnud mingisuguseid hüsteerilisi äh, kõnesid, ma kuulsin veendunud äh, ja kirglikke kõnesid, sest poliitika on kirglik ja siin äh, räägiti ka asjadest, mis on seotud inimeste tegeliku eluga, sest kui me räägime tervishoiust, siis lisaks teadusuuringutele, innovatsioonile, siis me räägime ju inimeste vajadustest, sest, sest tervishoid on inimeste jaoks väga oluline ja väga vajalik nii et meie kõned võivad olla väga konkreetsed ja ma arvan, et meie vestluspartnerid siin võivad äh, ka sekkuda, vastata äh, küsimustele, kommenteerida, aga pea, palun teil öö, rääkida lühidalt, sest meil on ka teisi päevakorrapunkte. aga aitäh kõigile, aitäh ka neile, kes rääkisid väga kirglikult, äh, kirglikult oma riigi rahva nimel aitäh, väga huvitav arutelu. taga, tahaksin tagasi minna Brexiti ja teadusuuringute juurde ja Brexiti juurde üldiselt. väga oluline on veel kord rõhutada, et äh, selleks, et äh, teadusuuringud saaksid äh, oma ülesandeid täita, on vaja Äh, tea-, väga häid äh, teadusuuringuid, äh, vaja on olla avatud koostööle ja Brexit kahjuks tähendab seda, et kõik kaotavad ja see hirmutamine ja euroga, euroalaga liitumise puhul, see on täiesti teistsugune asi ja seda ei saa võrrelda teadusuuringutega, et siin on tõesti mm, väga palju fakte selle kohta ja, ja rõhutaksin seda, mida on enne öeldud, et kui oleks võimalik majast, ajas tagasi minna ja Brexit äh, olematuks teha, siis see oleks äh, paremuselt äh, kõige parem lahendus. aga ma mõistan, et siin on mingeid teatavaid piiranguid ja kuidas, nüüd on küsimus selles, et kuidas vähendada kahjusid, mis Brexitiga seonduvad, ähm, mõeldes sellele, et Euroopa Liidu eesmärgiks on saada võimalikult palju ähm, väga hea, häid teadusuuringuid ja selleks on vaja avatust äh, väl- äh, ja Euro-, ja Ühendkuningriigi jaoks on see samamoodi ja see on väga oluline sõnum ka Ühendkuningriigi esindajatele siin, et Ühendkuningriigi eesmärgiks peaks olema tagada see, et äh, on võimalikult palju Äh, häid teadusuuringuid äh, Ühendkuningriigis ja äh, nad peaksid võimalikult palju koostööd tegema Euroopa Liiduga. Mm. ja väga oluline on ka vaba, inimeste vaba liikumine Euroopa Liidus, see on väga oluline tingimus selleks, et tõesti kõik kasu saaksid. ja küsimus on, et kui palju ollakse nõus maksma selleks, et jõuda äh, mõlemapoolse kasuni, see on viimane asi, millest tahtsin rääkida me peaksime tõesti väga ettevaatlikud olema äh, ainult äh, rahaküsimusi käsitledes, et äh, kui palju me sisse maksame, kui palju me saame, et see õiglane kasu, küsimus peaks olema selles, et kui palju me saame, võttes arvesse üldist kogukasu, mis me teadusuuringutest saame, et see on see ähm, mõlemapoolne kasu, et ollakse nõus panustama selleks, et saada maksimaalselt kasu raamprogrammidest, selle asemel, et mõõta iga eurot, mida me sisse maksame. nii et äh, sõltumata sellest, mis äh, vormis peetakse läbirääkimisi pärast Brexitit Ühendkuningriigiga, kas tegemist oleks assotsieerunud riigi või kolmanda riigiga, väga oluline on, et Euroopa Liit arutaks äh, äh, raamprogrammide avatust kolma-, teistele riikidele, mitte, see ei puuduta mitte ainult Ühendkuningriiki ja Brexitit, vaid ka seda, kui avatud oleme me tei-, kogu ülejäänud maailmale, see peaks minema kaugemale lihtsalt Ühendkuningriigi küsimuse arutamisest aitäh, aitäh ka selle eest, et äh, nii lühidalt rääkisite ja nii selgelt, aga nüüd järgmine kõneleja, palun. aitäh, et äh, las-, annate mulle uuesti sõna, aga teen tõesti väga lühidalt. erinevatel põhjustel ma tahaks rääkida sellest, et mida tähendab kasusaajad ja Äh, rahasaajad, et äh, väga olulised, äh, et sellised skeemid nagu ähm, Teadusnõukogu ja Marie Skodovska-Curie ähm, jätkuksid, hoolimata sellest, et Teadusuuringute Ühisnõukogu ja paljud MSCA tegevustest antakse grandina ühele isikule, teadusuuringud aga enamasti ei ole sellised, mida teeks ainult üks inimene, vaid tegemist on tavaliselt ühistööga ja kui vaadata teadusuuringute äh, nõukogu granti, siis seal ei ole lihtsalt tegemist ühe inimesega ühes äh, ülikoolis, ühes riigis, vaid tavaliselt on tegemist rahvusvahelise äh, meeskonnaga, doktori, doktorandid, postdoc'id ja nii edasi oluline on aga sellele mõelda, kui te siin räägite äh, rahasaajatest ja veel üks äh, lühike märkus. praegu olen Horisont kahe äh, tuhande kahekümne Marii Skodovska tegevuste ähm, nõuandva komitee liige ja ehkki see ei ole meie mandaadi osa, me mõtleme sellele, kuidas äh, Euroopa horisontis äh, näha ette ka Marie Curie äh, osa ja sellele on ka äh, toetus olemas ja Marie Curie puhul on alati juhindutud tipptasemest, aga igal juhul üritatakse tagada seda, et Marie Curie raames on võimalik tegevusi laiendada ja Euroopa Liit on tugevam, kui inimesed saavad lihtsamalt liikuda Euroopa siseselt ja nagu ma enne ütlesin, siis me jõuame jälle selle punktini, et, et sellest saavad mõlemad pooled kasu, kui Ühendkuningriik ähm, ka selles osaleb. aitäh ja viimane kõneleja, palun. aitäh Ehm, võimaluse eest jälle sõna saada. ma loodan, et ma tegin selgeks selle, et farmaatsiatööstuses me tõesti väga toetan seda, et meil oleks ehm, leping edasiste suhete kohta, sest kõik need andmed, mida ma tõin, e, näitavad seda, et kui väga Ühendkuningriik ja Euroopa Liit peavad koostööd tegema ja ehm, ja saadikud Griffin ja Moody ja Nika rääkisid, et jah, väga oluline on ähm, teha koostööd ja teie saate aru sellest, ähm, neist andmetest, mis on välja toodud, aga koos äh, meie Briti assotsiatsioonidega, me oleme äh, ühenduses ka Ühendkuningriigi valitsusega, oleme seda olnud väga varasest etapist, oleme neile ka öelnud kõiki neid asju, aga Brexit on väga poliitiline, nii et äh, kulisside taga on väga palju mõistmist, aga ei ole, see ei ole alati see pilt, mis äh, jääb, kui väljastpoolt seda asja vaadata. ja saadik Pollak, jah loomulikult äh, tarneahelad meie jaoks ei ole probleemiks, et me oleme ettevõtetena harjunud nendega tegelema, võttes arvesse, kui palju on neid äh, ravimipakke, see ei ole tõesti midagi, mis meid üllataks, aga meil on pika äh, ahelaline ähm, äri ja selle kahe aasta jooksul ei ole võimalik tagada seda, et kõik muutused õigel ajal ära tehakse ja mm, filosoofilisem Ehm, asi siin on see, et äh, Euroopa Liidus, kus endiselt on ka Ühendkuningriik, me räägime ehm, protsesside lähendamisest, et meil on siin ühine eluteaduste strateegia ja selliste küsimustega me oleme tegelenud viimased nelikümmend aastat, aga nüüd, kui Ühendkuningriigist saab kolmas riik, siis äh, oleme sunnitud minema selles suunas, et meie äh, teed lähevad lahku ja see on suur erinevus ning üleilmsest perspektiivist rääkides ma loodan, et ma tegin selgeks selle, et see, see, et meie teed äh, lähevad üksteise suunas, see on olukord, mis meie jaoks oleks soovitavam. aitäh, kas te võiksite palun mm, mulle teha head meelt ja paneksite kõrvaklapid pähe? ma tahaks paluda, et me saaksime teie presentatsioonid ja kas te saaksite lisada ähm, lühikese esitluse selle kohta, et mida te siin täpselt rääkisite, et minu meelest oli see väga huvitav. mitte ainult need presentatsioonid, vaid ka need selgitused, et kas te võiksite palun ühe leheküljel kokku võtta need asjad, mida te siin rääkisite, millised on kõige olulisemad probleemid ja millised oleksid lahendused ja mis puudutab Marie Curie stipendiume, siis ähm, see on kindlasti huvitav, et te teete koostööd komisjoniga, oleks äh, huvitav mõista, et äh, meie oleme ju kinnitanud, et see programm vajab rahastust tulevikus, et kuidas vältida killustumise riski, mis ju on olemas, et on olemas tipptasemel teadus, aga kuidas oleks võimalik üritada siin rohkem sünergiat äh, saavutada, sest muidu mm, meie rahastamine, see puudutab tihti üksikuid isikuid, äh, aga see oleks ka võib-olla üks asi, mida võiks hiljem ka käsitleda. nii et minu meelest oli see väga huvitav ja väga tore oleks, kui me saaksime ka lühikese kirjaliku kokkuvõtte, siis me saaksime selle edastada äh, teistele kolleegidele Mentre le nostre ospiti si allontanano, penso che possiamo sel ajal, kui meie külalised lahkuvad, äh, meil oli veel mõned äh, äh, päevakorrapunktid ka Orange triloogide äh, osas, aga ta ei ole siin äh,. riskideks valmistumine elektrisektoris, äh, kolleeg Sanonato saaks rääkida meile selle aitäh, mm, proua juhataja, üks hetk. saan teha väga lühidalt teise triloogi tulemus, homme on kolmas ja meil olid ka tehnilised kohtumised, terve rida neid, me oleme teinud edusamme läbirääkimistel ja ma olen lootusrikas, et meil õnnestub tulemusi saavutada homme kolmandal triloogil. praegu paljude punktide puhul näiteks, mis puudutab Iisraelit, see on äh, järelevalveasutuste organisatsioon äh, ja me oleme, küsimuseks olid siin meetodid, äh, mida nõukogu üritas küsimärgi alla seada. alati on küsimus selles, et kui paljudest pädevustest on liikmesriigid nõus loobuma või kui palju nad on nõus Euroopale delegeerima probleemid on alati sellega seotud olnud ja RCC-d, piirkondlikud keskused ja siis delegeeritud funktsioonide täitmine ja võrdlev, võrreld-, riiklike strateegiate võrreldavuse tagamine ja sekkumisfaktorite mm, küsimus ja siin on tegemist ähm, suuniste äh, väljatöötamisega süsteemide äh, kohta ja aga me oleme mm, valmistamas ette kompromissi, mis ei ole päris rahuldav. on praegu puudu veel viide sellele, et Euroopa äh, Äh, õigusakte tuleb tervikuna järgida, see puudutab ka kliima ja energia õigusakte. ma arvan, et oluline on see, et piirkondlikud koordinaatorid ja keskused oleksid kaasatud ja osaleksid plaanide koostamisel ja et oleks tagatud kooskõla riiklike ja piirkondlike pla-, kavadega. Need on äh, veel teemaks meie aruteludel ja äh, läbirääkimistel, mis eelnevad homsele triloogile. meil ei ole veel lõplikku kokkulepet nõukoguga, aga ma arvan, et me, meil, me kõik tunneme ennast vastutavatena ja ma tänan äh, variraportööre, sellepärast et nad on mind äh, väga palju toetanud ja tänan ka president, äh, esimees Puusakit, kes oli kohal. aitäh selle ülevaate eest ja kui ei ole muid sõnasoovijaid, siis äh, soovime teile kõike head äh, triloogi lõpetamiseks ja kolleeg Peterson räägib meile triloogi olukorrast, mis puudutab äh, Euroopa Liidu energiasektorit reguleerivate asutuste koostööametit, seda on ka juba kolleegid maininud. Also... aitäh! ka mina saan teha väga lühidalt täna õhtul toimub kolmas läbirääkimiste voor, see algab kell kaheksa. kaks vooru on toimunud. ma ei usu, et me täna valmis saame. kahjuks mitte. ma olen selles üsna kindel. meil on vaja vähemalt ühte vooru veel, see toimub üheteistkümnendal detsembril Strasbourgis, aga me loodame väga, et täna õhtul õnnestub meil ikkagi lahendada äh, või kokkuleppele jõuda teatud artiklite osas, mis on veel lahti ja mis on meil täna kavas arutada. ja muidugi peame me arvut-, arutama ka, arvestama ka elektrituru määruse, elektrituru direktiivi tulemusi. me peame ka sellega arvestama. aga nagu me teame, ei ole nende küsimustega veel kuigi kaugele jõutud sellest hoolimata võib öelda, et äh, meid on saatnud edu, meil lihtsalt läheb äh, veidi kauem aega, kui alguses arvasime. aga ma jään ootama täna õhtust äh, läbirääkimiste vooru ja loodetavasti saan teile siis varsti juba rohkem rääkida. aitäh! ma loodan samuti, et tänaõhtune koosolek on, on edukas ja meie viimane punkt läheb kiiresti, nagu te kohe näete, sellepärast et sekretäriaat peaks meile lihtsalt andma tagasisidet ITRE komisjoni lähetusest Milanos üheksateistkümnendal ja kahekümnendal septembril kaks tuhat kaheksateist. niisiis äh, räägingi lühidalt, et me läksime Milanosse, et vaadata et vaadata, mis on juhtunud pärast ekspertide sealset visiiti. seal on üks äh, suur ähm, teaduskeskus, ja sellega teevad koostööd ülikoolid ja haiglad, nii et kokku nad moodustavad sellise suure uurimiskeskuse. ja me vaatasime kas Euroopa digitaalpoliitika, Euroopa teised poliitikad on kooskõlas selle keskuse tööga, nii see oli. niisiis, meil oli hea meel Milanot külastada ja me nägime, et et äh, otsuse tegijatel on äh, võimalik oma tööga jätkata. ja siis me käisime, me käisime Milanos ka ühes keskuses, kus tehakse kõrgtehnoloogilisi äh, lennukiosi, ka see oli väga huvitav. ja lõpuks me kohtusime Lombardo piirkonna Lombardia piirkonna äh, esindajatega. ja meie jaoks oli väga huvitav näha ühte innovatsioonikeskust milles on ähm, innovatsiooni inkubaator ja me peaksime olema nendega tihedamas kontaktis, sellepärast et see, mida me seal nägime, oli, oli hoopis teistmoodi, seal oli palju VKE-sid, äh, idufirmasid, innovatiivseid äh, noorte inimeste firmasid. kui äh, teadlikkus kohalike ettevõtjate hulgas on suurem, siis nad ka pingutavad rohkem ja kasutavad inkubaatorit paremini ära. Nad kasutavad nagunii olemasolevaid vahendeid seal löövad kaasa tervishoiusektori, energiasektori esindajad. ja sellesse keskusse kuulub rohkem kui kakssada idufirmat. minu meelest on see vägagi seotud Euroopa poliitika ja Euroopa toetusega. selline oli siis meie visiit. kolleegid, kes kaasas olid, olid samuti väga rahul, me olime seal kaks päeva. Need kaks päeva me töötasime hommikust õhtuni, mistõttu keegi linna ei näinudki nii et äh, tegelikult äh, võimegi me nüüd päevakorra lugeda ammendatuks ja järgmine koosolek toimub juba homme, homme hommikul kell üheksa. see on ühine koosolek Transpordi- ja Turismikomisjoniga ja see on väga oluline, sest me peame koos hääletama see toimub ruumis kolm C viiskümmend, palun öelge edasi neile, kes ei tea, ehk siis eh, homne koosolek on teises kohas, selle kohta saadetakse teile ka e-kiri, tänan kolleegid ja head õhtut!